okei, good morning everybody. tere hommikust. daamid ja härrad, võtke palun istet. alustame nüüd selle kohtumisega. tegemist on erakorralise ja väga tähtsa päevaga. nimelt on täna eh, selle aasta rahvusvaheline naistepäev ja ma tuletaksin kõikidele meie kohtumise osalejatele meelde, et et äh, täna võite kuulda ja rääkida kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes, tuleb lihtsalt üles leida teile, teie keelt kõnelev kan-, kanal, näiteks Rootsi on üksteist kanal, Eesti kolmteist kanal, alustan nüüd äh, ja mul on väga hea meel tervitada siin Euroopa Parlamendi vastvalitud presidenti härra Martin Schulzi. palun, härra Schulz, teil on sõna tere hommikust, härra esimees Gustavson. tere hommikust, daamid ja härrad. tere tulemast Euroopa Parlamenti. rahvusvaheline naistepäev on Euroopa Parlamendi jaoks ülitähtis päev. on ülitähtis päev sellepärast, et me peame väga tähtsaid arutelusid selleks, et anda äärmiselt tähtis poliitiline sõnum Euroopa Parlamendist Euroopa avalikkusele. ja me oleme väga uhked, et arutelud soolise võrdõiguslikkuse üle on Euroopa Parlamendis aset leidnud juba aastaid, me oleme selle üle palju kakelnud, oleme pidanud arutelusid nii Euroopa Parlamendi siseselt, Euroopa institutsioonidega, samamoodi nagu ka liikmesriikide äh, erinevate asutustega, samamoodi kodanikuühiskonna esindajatega, teadlastega, ekspertidega. Euroopa Parlament on alati, eriti just meie naiskolleegid, on alati tõesti hammaste ja küüntega võidelnud soolise võrdõiguslikkuse eest ja eriti just teie komisjon, härra Gustavson, esindab väga hästi äh, tööd Euroopa Parlamendis ja sellepärast äh, Euroopa Parlamendi presidendina tahaksin teid isiklikult samamoodi nagu ka naiste õiguste komisjoni liikmeid äh, õnnitleda selle suurepäraselt tehtud töö eest. tean, et olete tõesti väga järjekindlalt äh, oma tööd teinud ja võin seda Euroopa Parlamendi presidendina uhkelt öelda kolleegid Naiste õiguste komisjonist ja härra Gustavson esimehena on tõesti äh, läbi äh, surunud äh, väga palju erinevaid häid mõtteid ja on võidelnud viimse veretilgani Euroopa Parlamendi eest. suur tänu selle ürituse korraldamise eest, suur tänu ka kolleeg Edith Bauerile, kes istub siin minu paremal käel. proua Bauer on meie kojas raportöör selleaastase teema osas, nimelt äh, võrdne palk äh, ühesuguse töö eest. võrdse palga arutelu on minu silmis ja tegemist on minu isikliku arvamusega, aga tegelikult suurem osa sellest kojast äh, jagab seda arvamust. võrdse palga arutelu, arutelu võrdse palga üle on tõesti keskseks küsimuseks sotsiaalse õigluse tagamisel meie mandril. minu jaoks isiklikult ja seda ütlen meesterahvana, ka abikaasana. minu jaoks on tegemist ühe kõige suurema väljakutsega ja ühe kõige suurema häbiplekiga, tõesti, tegemist on häbiplekiga, et ühesuguse töö eest makstakse erinevat palka. see on alandamine, see on nende alandamine, kes saavad vähem raha ja eriti kuuluvad sinna hulka just naised ja vahel jään ma lihtsalt sõnatuks. kui näen seda ebavõrdsust, seepärast olen ma väga tänulik, et see küsimus on äh, tõstatatud äh, sellel aastal eriti tähtsale kohale. ühesuguse töö eest äh, ühesugune palk, see peab olema kogu Euroopas meie eesmärgiks ja mul on väga hea meel, et te täna seda küsimust siin proua Baueriga arutate ma mitte ainult ei toeta seda arutelu, vaid ma nagu ütlesin, tegemist on tõesti keskse väljakutsega ja mul on väga hea meel, et te olete pannud selle küsimuse oma arutelu keskpunktiks sel nädalal. eelmisel nädalal, daamid ja härrad, käisin Kreekas, kohe kindlasti järgnevatel nädalatel ja kuudel külastan ka teisi Euroopa Liidu liikmesriike, kus majanduskriis ja finantskriis on erilist laastustööd teinud eelmisel nädalal Kreekas nägin, keda selline finantskriis esimesena ja kõige õudsemalt tabab. naisi ja noori inimesi. sooline diskrimineerimine tuleb just kriisiaegadel eriliselt välja. ja isegi kui me täna rahvusvahelisel naistepäeval tahame rääkida soolisest võrdõiguslikkusest, tahaksin siiski siia juurde lisada, et mulle valmistab väga muret see, et Euroopa Liidus, kogu maailma kõige rikkamas majandusruumis on riike, kus on äh, noored saanud kõige parema hariduse tegemist on kõrge kutsekvalifikatsiooniga noorte meeste ja naistega, aga nende hulgas on tööpuudus viiskümmend protsenti ja isegi rohkem. selline olukord on katastroofiline. veelgi dramaatilisem on minu jaoks see, et need noored inimesed, noored mehed ja naised, kellega ma vestlesin, ei seo Euroopa Liitu mitte tulevikulootustega, vaid peavad Euroopa Liit oma probleemide allikaks. see kehtib ka paljude naiste kohta, kes täiesti õigustatult tunnevad, et neid diskrimineeritakse ja leiavad, et Euroopa Liit peaks äh, soolise võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimise vastase võitluse tõesti oma tegevuse keskpunkti lükkama. ja sellest kõigest on võimalik väga hästi aru saada, eriti kui näeme, et kriis on tabanud eriti just naisi ja kui noorte hulgas on nii suur hulk töötuid, siis kui me vaatame veel neid töötuid, siis nende hulgas on tegelikult naiste osakaal veelgi suurem kui meeste oma nii et me näeme, et äh, kriis tõesti toob eriti selgelt välja soolise diskrimineerimise. ja seepärast tuleb meil nüüd luua eeldused, millest teie täna räägite. ma ei mõtle siin mitte ainult äh, neid algatusi, mida saaksid läbi viia Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament. täna hommikul minu kolleegid ütlesid mulle, äh, andsid mulle teada täpseid arvandmeid, mis minu arvates on õudust äh, tekitavad. kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest Euroopas on naised, kaksteist koma neli protsenti nendest naistest äh, on mõnes ettevõttes, ettevõtte juhatuses juba see tõsiasi üksi on õudne aga kui mõelda et, et kolm koma kaks protsenti Euroopa ettevõtete juhtidest on naised, kolm koma kaks protsenti ettevõtete juhtidest on naised, samal ajal kui kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest on naised, siis äh, arvud räägivad iseenda eest, seepärast ei ole siia mitte midagi vaja juurde lisada ning me toetame kõiki neid algatusi, eriti just Vivian Redingi äh, käima lükatud algatusi selleks, et õiguslikku raamistikku luua praeguse olukorra parandamiseks. ma eeldan, et ka sellest räägite teie täna siin. ma vaatasin ka täna siia tulnud külaliste nimekirja läbi, tahan teid kõiki tänada siia tulemast. Need arutelud, mida te täna peate, naistevastase vägivalla vähendamine, sellevastane võitlus äh,, emaduspuhkuse paremaks muutmine erinevate meetmete järjekindel rahastamine Euroopa Liidus, liikmesriikide poolt, aga ka Euroopa Liidu tasandil. meie eelarve läbirääkimistel on see kohe kindlasti keskseks küsimuseks, ma isiklikult Euroopa Parlamendi presidendina kavatsen selle eest hoolitseda ma soovin teile palju edu, edu kõikide nende küsimuste läbiarutamisel, täna nägin, nimekiri on pikk. loodan, et äh, teil on võimalik ka erinevad vastuolud välja tuua, sellepärast et vastuolude najal on võimalik alati edusamme teha. tahan tänada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid ja liikmesriikide parlamendi liikmeid ning külalisi erinevatest äh, organisatsioonidest, poliitilistest ja majanduslikest, kes on siia täna tulnud ja ma soovin, et äh, tänane äh, konverents ja tänane päev kujuneksid edukaks ning oleksid sümboolse tähendusega. palju edu teile kõigile ja lõpetuseks on mul teile veel ka üks palve. Euroopa Parlamendi president on nii-öelda ametikoht, äh, millel peaks äh, olema luba tegutseda rändkaupmehena ja ma tõesti eh, pean igal pool erinevates kohtades meie parlamenti esindama, nii et pärast eh, ma oma sisejuhatavaid sõnu ma kahjuks olen sunnitud lahkuma, mitte sellepärast, et ma ei austa teie tööd, vaid sellepärast, et eh, mul on veel terve rida muid esinduskohustusi täna hommikul. nii et palun ärge pange mulle pahaks, et ma lahkun äh, Äh, pärast oma tervitussõnu. Äh, suur tänu ja palju edu! suur tänu, härra president. meil on väga hea meel, et te leidsite aega osaleda meie kohtumisel, see on väga oluline, nagu te ütlesite, te olete tõesti nagu ränk kaupmees kes parlamenti müüb siin ja mujal ja mul on väga hea meel, et leidsite selle aja. see oli meil äh, väga kena teid siin näha, teie ajakava on tõesti äh, üritusi täis, nii et seda enam on tänuväärt teie kohalolek. suur tänu, härra president! veel kord äh, tere hommikust kõigile! ma tõesti sooviksin kõiki soojalt tervitada, äh, tervitan siin ka siseriiklike parlamentide esindajaid, teid on täna siin kakskümmend viis üheksateistkümnest äh, parlamendikojast, kuueteistkümnest liikmesriigist, tere tulemast ka kandidaatriikide parlamentide esindajatele, kahest kandidaatriigist on siin kolleegid kohal ja muidugi tere tulemast Euroopa Parlamendi saadikutele ja tere tulemast esimese paneeli äh, kõnelejatele, proua Enoodile, Starkile ja Dirionile ja tere tulemast kõikidele osalejatele, te olete väga teretulnud meie ülitähtsale kohtumisele. kuivõrd juba mitu aastat äh, äh, on meil selline traditsioon olnud, ähm, oleme me keskendunud arvamuste vahetusele rahvusvahelisel naistepäeval ka seekord. rahvusvahelist naistepäeva tähistati esimest korda aastal tuhat üheksasada üksteist. üle miljoni naise ja mehe on osalenud äh, rahvusvahelistel naistepäevadel meeleavaldustel, nõudnud naistele õigust äh, Ähm, osaleda valimistel, olla valitud ametikohtadele ja võidelda diskriminatsiooni vastu, diskrimineerimise vastu. Virginia Woolf on rääkinud sellest, kui oluline on see, et naistel oleks oma tuba. Äh, kuid võib-olla natukene vähem on teada tema sõnad selle kohta, et naistel on vaja ka oma raha. Need sõnad äh, olid tõsi tollal ja on kindlasti tõsi täna majanduslik iseseisvus äh, on äärmiselt oluline soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks äh, ühiskonnas. see ei ole ainus, äh, kuid keskse tähtsusega. ja sellepärast ongi Naisõiguste Komisjon Euroopa Parlamendis valinud võrdse palga võrdse töö eest kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juhtlauseks kui me keskendume majanduslikele küsimustele ning majanduslikule võrdsusele sugude vahel, siis seda sellepärast, et see tundub meile olevat tähtis ajal, mil väga paljud riigid Euroopas on majanduslanguse küüsis ja ebavõrdsused ainult suurenevad palgavahed ja palkade alusel diskrimineerimine naiste ja meeste vahel on tänases Euroopas talumatu ja selge karjuv ebaõiglus ma loodan, et tänasel parlamendi kohtumisel, kus osalevad eksperdid, on selge sõnum selleks, et me peame võitlema järjest suureneva hooga palgalõhede vastu. esimese paneelis osalejad räägivad täna sellest, kuidas segregatsioon tööturul mõjutab ebavõrdsust tööturul ja selget palgavahet. teisel, teises osas, vabandust, äh, kuulame ära siseriiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi äh, saadikute äh, sõnavõtud ja arvamused ja, ja räägime võib-olla nendest meetmetest, mida võiks võtta palgalõhede eemaldamiseks. ja sellele järgneb kolmas osa, kus äh, räägime sellest, et milliseid samme on astunud Euroopa Liit palgalõhede eemaldamiseks. Euroopa Komisjoni asepresident äh, Vivian Redding, kes võrd-, vastutab õiguse, põhiõiguste ja kodakondsuse küsimuste eest, osaleb sellel paneelil äh, ühtlasi ka Türgi Euroopa asjade minister ja pealäbirääkija härra Paagish ja ka proua Edith Bauer, kes on äh, Euroopa Parlamendi naisõiguste ja äh, soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liige ja on Euroopa Parlamendi raportöör Euroopa Parlamendi seisukohtade osas äh, võrdse palga võrdse töö eest raporti osas. proua Bauer esindab siis parlamendi raporti projekti teile ja see on võimalus selleks, et koondada kõik paremad tavad äh, sellesse raportisse kokku, see tuleb aprillikuus meil komisjonis hääletusele. ma olen veendunud, et meie tänased arutelud kujunevad viljakaks ja rikkalikuks ning et sellest kooruvad välja konkreetseid mõtteid, mida rakendada reaalsuses, milles me kõik töötame oma erinevates piirkondades. enne kui me läheme aga sisulise osa juurde, mõned praktilised märkused parlamendiliikmetel on laudadel sõna saamiseks registreerimiseks ette nähtud äh, ankeet ja ülejäänud äh, tänasel kohtumisel osalejad, palun äh, andke sellest oma kõne, kõne soovist teada saali korrapidajatele. nii et meie paneelid olid siis esiteks kõik tööturg, teine osa keskendutakse siis äh, senisele kogemusele ja parimatele tavadele ja kolmas osa keskendub sellele, kuidas Euroopa Liit võiks omalt poolt toetada liikmesriike palgalõhedest ülesaamisel. Te võite valida, millisel debatil te tahaksite täpsemalt osaleda, täitke siis see ankeet. loomulikult võite te osaleda ja sõna võtta kõikides osades äh, parlamendisaadikutel piiratakse kõneaega kolme minutiga ja selleks, et äh, võimaldada nii palju kolleege kui võimalik, äh, piiratakse ülejäänud kolleeg, kolleegide ja osalejate sõnavõttu siis ühe minutiga. tuleme siis nüüd kohe esimese sisulise arutelu juurde ja kõigepealt annaksin sõna proua Kaarin Eenodile, kes on Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni Naisõiguste Komisjoni esimees. palun, proua Eenod um,. Dear ladies. lugupeetud daamid, lugupeetud härrad, kõigepealt tahaksin ma õnnitleda kõiki naisi kaheksanda märtsi puhul, rahvusvahelise naistepäeva puhul. aga samuti tahaksin soovida kõikidele äh, meestele toredat päeva koos seda pidupäeva tähistavate naistega. Äh, tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et ta kutsus mind osalema sellel paneelil, mis käsitleb äh, segregatsiooni tööturul ja palkade ebavõrdsust. segregatsioon tööturul on olnud viimase eh, viieteistkümne aasta jooksul üsna stabiilne. ma olen aga eh, pisut üllatunud sellest tänasest loosungist, kus öeldakse võrdne palk võlg, võlg, võrdse töö eest. sellepärast, et minu arvates on selline olukord tänapäeval üsnagi tavaline. minule minu arvates äh, oleks meie jaoks parem loosung võrdne töötasu võrdse väärtusega töö eest. aga mul on igatahes väga hea meel, et parlament on võrdse palga küsimuse tõstatanud oma tegevuses niivõrd tähtsale kohale. töö ja võrdne tasu on tänapäeval olulisem kui kunagi varem, nii et ma tahaksin Euroopa Parlamenti tänada. segregatsioon esineb nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt Eh, nii majandussektorites kui ka eh, kutsealadel. see tähendab eh, ka seda, et mehed ja naised tihtipeale töötavad erinevates majandussektorites, e-, erinevatel ametitel, erinevatel ametikohtadel. komisjon oma raportis on välja toonud, et kuus ametit on sellised, kus me, mehed ja naised on peaaegu täielikult eraldatud, näiteks müüjad ning mul on tõesti kahju, et, et müüjad võib-olla ei ole siin täna väga esindatud. Äh, siis samuti koduabilised, hooldustöötajad, kontoriametnikud ning meeste hulgas, kus äh, mehi on kõige rohkem, on äh, autotööstus ja väikeettevõtete juhid. Põhjamaades on kutsealane segregatsioon Äh, selline, et naised domineerivad avalikus sektoris, mehed jällegi töötavad põhiliselt erasektoris. ja kui vaadata vertikaalset segregatsiooni Euroopas, äh, siis meestel on rohkem äh, juhtivaid kõrgepalgalisi ametikohti palgaerinevus on seotud sellega, et mehed ja naised töötavad erinevates sektorites, erinevatel kutsealadel, aga see on seotud ka sellega, et mehed ja naised töötavad vertikaalselt erinevatel tasandil. naised on äh, vähem kõrgelt tasustatud kohtadel tööstuses ja majanduses. ning selline äh, kutsealane segregatsioon ongi peamiseks palgalõhe põhjuseks niisiis, miks naised ikkagi endiselt äh, tahavad äh, töötada ametikohtadel, kus on põhiliselt naised? tänapäeval ei ole ju ametlikke takistusi, mis ei laseks meestel ja naistel valida neid töökohti, mida nad tahavad ning tüdrukutel tegelikult on rohkem valikuvõimalusi kui poistel, sest neil läheb koolis tavaliselt paremini kui poistel see, selle kohta on erinevaid eh, selgitusi, miks naised valivad eh, just eh, teatud kutsealad, kuigi öeldakse, et võib-olla mm, naiste huvid on mitmekesisemad. on selge, et on öeldud ka, et naised soovivad rohkem tasakaalu pere ja tööelu vahel, et nad tahavad veeta rohkem aega sõprade ja perega ja naised on rohkem huvitatud osalise ajaga töötamisest ning töökohtadel, kus põhiliselt naised suhtutakse osalise tööajaga töötamisse paremini kui nendel kutsealadel, kus põhiliselt töötavad mehed. niisiis äh, seetõttu ei olegi naistel väga kerge saada samasugust palka nagu meestel, aga üheks selgituseks võib olla ka see, et naised tahavad osalise ajaga töötada sellepärast, et mehed leiavad, et mehed peavad tegema tõelist tööd. mina väidan, et osalise ajaga töökoha valik ei ole naiste puhul alati vaba valik. tihtipeale on see ainukene valik. ning osalise ajaga töötamine Äh, just äh, valdkondades, kus on põhiliselt naisi, on otseselt seotud ka sellega, kuidas mehed ja naised jagavad kodutöid ja laste eest hoolitsemist. Äh, kui inimesed töötavad osalise tööajaga, siis on võimalik, et nad lõpuks satuvad vaesuse küüsi ja äh, nende ja inimeste pension on samuti väga väike tulevikus. kahjuks äh, paljud naised ei saa sellest aru ning äh, saavad alles äh,, saavad asjast aru alles siis, kui on juba hilja siiski on suundumus, et kõrgelt haritud naised töötavad vähem osalise tööajaga ja kui nad töötavad osalise tööajaga, seda, siis lühemat aega. ning töökoha hindamine on, on äh, samuti väga oluline, millega tuleb arvestada. Äh, meil on olemas igasuguseid süsteeme, paraku pole neid väga kerge äh, kasutada Äh, meil on kogemused, kui me oleme kasutanud seda töökohtade hindamise süsteemi ja oleme leidnud, et äh, töökoht ei ole piisavalt väärtustatud, siis on väga raske tegelikult äh, viia selle töökoha palk õigele tasandile. niisiis Äh, kuidas on aga olukord juhtivate ametikohtade vallas? Äh, see, juhtivatel ametikohtadel on vähem naisi kui mehi, kuigi paljud naised on huvitatud sellistest töökohtadest, aga tihtipeale on juhtival kohal töötamist raske ühitada pereeluga, väikeste laste eest hoolitsemata, hoolitsemisega niisiis äh, selline äh, sugudevahelise äh, esindatuse lõhe juhtivatel ametikohtadel jätkub ning meil on, me peame loomulikult pöörama siin tähelepanu ka nüüd äh, kollektiivlepingutele selleks, et neid palgalõhesid vähendada, aga eriti oluline on sotsiaalpartnerite tahe, samuti poliitiliste institutsioonide tahe leida õigeid lahendusi. poliitikud peavad leidma kõige sobivamad vahendid selleks, et nii mehed kui naised saaksid olla tööturul ja sinna jääda ma tahaksin Euroopa Liidu institutsioonidelt, eh, et nad töötaksid välja tõhusa ja sidusa poliitika selle valdkonna jaoks. näiteks tuleks saavutada kokkulepe emaduspuhkuse direktiivi osas. samuti tuleks rohkem tähelepanu pöörata naistele tööaja direktiivi arutamisel, aga loomulikult on vaja, et kõik osapooled jõuaksid selles küsimuses ühisele arusaamisele ja ma tõesti loodan, et me seda ka suudame. kõik osapoole, osapooled soovivad, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid täidetakse, et saavutatakse eesmärk, et nii mehed kui nai-, meeste kui naiste tööhõive on seitsekümmend viis protsenti selleks, et seda eesmärki saavutada, peavad kõik sidusrühmad aru saama, et meil on vaja tugevat ja siduvat poliitikat, mis võimaldaks töö ja pereelu ühendada, see tähendaks äh, paremat ja, ja suuremat lastehoiuvõimalust äh, ja paremat, paremaid võimalusi töö ja pereolu ühendamisele mina keskenduksin äh, nüüd Euroopa Liidu institutsioonidele ja need institutsioonid on loomulikult väga olulised, et nendes küsimustes edu saavutada ja selleks, et võtta vastu ühiseid seadusi, aga ma arvan, et äh, ka liikmesriikide parlamentidel on väga oluline roll mängida, äh, avaldamaks survet Euroopa Liidule, et võetaks vastu uusi soolise võrdõiguslikkuse seadusi ja loomulikult on parlamentidel roll Euroopa Liidu seaduste ellurakendamisel selles valdkonnas. selleks, et investeerida naistesse, äh, naistesse ja peredesse investeerimine on alati väga hea investeering Äh, ka Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiat silmas pidades. niisiis ma soovin äh, teile edu selles olulises töös, aitäh! Uh, suur aitäh, äh, proua Enod! ja nüüd läheme edasi järgmise kõneleja juurde ja annaksin sõna proua Agneta Starkile, kes on majandusprofessor Rootsist. palun naistepäeva tähistamine on kindlasti ka selline päev, kus me peame väljendama leina ja viha nende naiste pärast, keda tapetakse, vägistatakse, kes on seksuaalse vägivalla ohvrid või vaesuse ohvrid või puuduse ohvrid. aga mina kasutaksin tänast võimalust tähistamaks ka seda tohutut edu mis naisi on saatnud just äh, naiste hariduse vallal. viimase viiekümne aasta jooksul on naiste haridustase Euroopa Liidus, OSCD riikides ja kogu maailmas oluliselt kasvanud. Äh, Põhjamaades on kasv olnud eriti kiire, see on tõesti suur edusamm ja ka seda tuleb tähistada nüüd äh, kõneleksin vastastikusest sõltuvusest hariduse ja tööturu vahel ning juhiksin siin erilist tähelepanu segregatsiooni aspektile. praegu, kus meil käib majanduse ümberkorraldamine, me e, võib-olla oleme sattunud e, segregatsiooni nõiaringi e, või võib-olla hoopis õnnestub meil saavutada palju võrdsem tulevik. ma arvan, et meil on väga palju võimalusi tegutsemiseks kõige olulisem loomulikult on see, kuidas me tulevikus oma ühiskonda korraldame, kuidas me hoolitseme selle eest, et üks oluline osa meie ühiskonnast ka tulevikus hästi toimib, et meil on olemas pädevad inimesed, kes suudavad äh, kõiki äh, ühiskonnale vajalikke funktsioone täita kuidas me suudame tagada iga mehe ja naise võimalusega tööle, ma pean silmas nii tasulist kui tasustamata tööd, tööd, mis on äh, koha, koha, vastavuses inimeste unistustega, võimetega, vajadustega. nüüd mõned faktid. naised on äh, üliõpilaste ja ülikooli lõpetajate seas enamuses kõigis OSCE, OSCD riikides ma kasutan OSCD statistikat ja mitte Euroopa Liidu statistikat, sest et ma tahaksin tõesti anda väga laialdast rahvusvahelist ülesvaadet. naised on domineerival kohal eh, hariduses, tervishoius, sotsiaalhoolekandes, eh, valdkondades, mis ühiskonnale on väga olulised, samuti humanitaarteaduste ja kunsti vallas. ainukene valdkond, kus mehed praegu toimivad, on eh, inseneriteadused, tööstus ja ehitus naised õpivad äh, rohkem äh, erinevaid aineid kui mehed ülikoolides ning äh, tööturul on olukord um umbes samasugune naised on äh, jõudnud peaaegu kõikidele tööaladele, äh, loomulikult äh, ehituses, tööstuses ja inseneriteaduste vallas on nad alaesindatud, aga näiteks kolmkümmend aastat tagasi oli arhitektuuri vallas ja õigusteaduse vallas domineerival kohal mehed, nüüd see enam niimoodi ei ole. ning noorte naiste Äh, ülikooli lõpetamise määrad siis OSCD riikides on palju kõrgemad kui meestel, nelikümmend kuus protsenti naistest omab kõrgharidust. meeste osas on vastav näitaja kolmkümmend üks protsenti. nii et, et viieteistkümne protsendine vahe meeste kahjuks. naised äh, on äh, juba pikka aega tunginud kõrgkoolidesse rohkem kui mehed ja mitte ainult kõrgkoolidesse. näiteks kirjaoskuse levitamise programmid Botswanas ja Namiibias äh, hariduse omamine van,, omandamine vanemas eas Kagu-Aasias, Ladina-Ameerikas on sellised programmid, kus jällegi naised on enamuses. naistele haridus meeldib, aga ärge muretsege, mehed on endiselt äh, juhtivatel kohtadel naiste domineeritavates ülikoolides. kõrghariduse majanduslik tagajärjed. Äh, äh, räägin siis, millised on need tagajärjed inimesele endale ja, ja millised on need tagajärjed ühiskonnale tervikuna. OSCD reeglina kasutab seda ühiskondlikku lähenemist. niisiis, mida inimene ise võidab? need äh, inimesed, kes ülikooli lähevad, saavad, äh, saavad elus paremini hakkama kui need, kes ei lähe ülikooli. Äh, ning enamikes riikides tasub kõrghariduse omandamine ära. OSCD riikides ja neid riike on tõesti väga palju, siia hulka kuulub näiteks ka Mehhiko, on Äh, annab kõrgharidus inimesele kuskil sada seitsekümmend viis tuhat dollarit aastas rohkem kui äh, neile, kes ei käi ülikoolis ning naiste puhul on see siis sada kümme tuhat dollarit, nii et aga siin on jällegi erinevus, nagu te näete, miks, aga sellepärast, et mehed teenivad rohkem kui naised, kellel on sama haridustase. niisiis, mida võidab ühiskonda? Äh, kõrgharidus äh, meeste puhul, äh, mida see ühiskonnale toob, kui, kui me, kui näiteks mõelda, kas tuleks investeerida mehesse või naisesse, siis meeste puhul on see tasuvus üheksakümmend viis tuhat USA dollarit ja naiste puhul viiskümmend viis tuhat USA dollarit. jällegi me näeme, et mehed teenivad rohkem kui naised ka äh, kõrgharidust nõutavatel töökohtadel äh, on meeste palgad suuremad kui naiste omad. ja mehed loomulikult maksavad oma kõrgema sissetuleku pealt ka suuremaid makse. niisiis äh, küsimus oleks, miks peaks üldse naistele andma ülikooliharidust, andke ülikooliharidus meestele, sest see toob rohkem sisse Äh, õnneks ei ole see siiski tõsiseltvõetav ettepanek. tegemist on lihtsalt loogilise järeldusega, mille saab teha OSCD statistika põhjal. Äh, see statistika päreneb aastast kaks tuhat üksteist ja, ja muide, OSCD sellist ettepanekut ei teinud. miks mehed ei lähe kõrgkooli? kas neile ei meeldi raha teenida? ei nad teenivad rohkem, kui neil ei ole kõrgharidust. nii et, et mehed on igal juhul paremas seisus kui naised, isegi siis, kui nad ülikooli ei lähe. kas meestele ei meeldi õppida? see on tegelikult väga raske küsimus. miks naisi on ülikoolides rohkem? põhjus on selles, et kui nad ülikooli ei läheks, siis naised teeniksid veelgi vähem ning äh, kui me vaatame nüüd Euroopa Liidu tulevikku, äh, tulevikus me oleme silmitsi tööjõupuudusega. ma arvan, et Euroopa Liit on lihtsalt meestele käega löönud, sest et kõik kampaaniad Euroopa Liidus on suunatud sellele, et naised hakkaksid töölema inseneritehnika äh, valdkonnas, ehitusvaldkonnas, tööstuses. kui me tõesti lepime sellise äh, segregatsiooniga, soopõhise segregatsiooniga kõrghariduses, siis oleks ju loogiline, et me üritaksime sinna mehi rohkem meelitada. aga mehed pööravad kõrgharidusele selja. näib, et Euroopa Liit praegu äh, lihtsalt äh, kutsub naisi tegema veelgi rohkem ohtlik järeldus on nüüd selline, et naisi tuleks üritada ülikoolidest eemal hoida. aga ma olen täiesti kindel, et ükski terve mõistusega inimese, inimene sellise mõtte peale ei tule. oluline on see, et me äh, mitte üksnes ei õhutaks naisi äh, minema uutesse valdkondadesse, et me üritaks õhutada ka mehi oma äh, Äh, äh, tegevussfääri laiendama ning palun mõelge ka nendele muutustele, mis praegu toimuvad Euroopa Liidu liikmesriikides. Äh, mõelge härra Schulzi sissejuhatavale sõnavõtule, kuidas säästumeetmed mõjutavad neid valdkondi, kus põhiliselt naised töötavad, haridus, tervishoid ning nende valdkondadega seotud teadusuuringud minu arvates on praegu väga oluline, et me pööraksime selja, sellele, mida ma olen näinud paljudes liikmesriikides, kus käib arutlus selle üle, et võib-olla naised tarbivad liiga palju kõrgharidust. kõrgharidust ei nähta enam nagu investeeringut sellepärast et äh, naisi, naisi peetakse tihtipeale lihtsalt kõrghariduse puhul tarbijateks, öeldakse, et nad tarbivad seda haridust liiga palju. Äh, naised äh, ometigi on ju need, kes investeerivad Euroopa tulevikku. naised naiste kohalolek kõrghariduses ja igas äh, haridusvaldkonnas peaks olema täiesti äh, normaalne. naised on uueks reegliks ning me peaksime äh, praegu hoopis muretsema meeste pärast, sellepärast et meeste sooritus ei, äh, ei ole nii hea kui naiste sooritus, nii et mehed ei õpi piisavalt, et nad ei äh, oma piisavat kvalifikatsiooni äh, see on pisut teistsugune lähenemine tänahommikusele teemale aga see keskendub just nimelt samale valdkonnale, sellepärast et üks põhjusi, miks mehed ei lähe uutesse valdkondadesse, on selle, sellepärast, et nad oma valdkonnas töötades teenivad rohkem. naised on äh, oma äh, pädevusi mitmekesis, kesistanud, nad on kohanenud uute oludega, on uusi asju õppinud ning kui me ütleme et, et kolm koma kaks protsenti naistest on era- ja avalikus sektoris kõrgetel kohtadel, siis võib öelda, eh, üheksakümmend kuus koma kaheksa protsenti nendest ametikohtadest kuulub meestele ning mehed tervikuna eh, on kõrghariduse vallas saamatumad, hariduse vallas üldse ning eh, ootavad liiga kõrget palka võrreldes Äh, oma oskustega, aitäh. Thank you very much, uh, Mrs Stark. Äh, suur tänu, proua Stark ja sõna saab nüüd Agnes Parent-Dirion, äh, kes on Eurofondi esindaja. suur tänu selle küllakutse eest äh, ja suur tänu, et äh, minu eestkõnelejad nii provotseerivalt äh, sõna võtsid, debatt ilmselt kujuneb huvitavaks ja viljakaks. ma tahaksin rääkida naiste osalusest ka tööturul, tööjõu seas ja tahaksin jätkata sealt võib-olla millest juba alustasid äh, eelkõnelejad, et äh, millised on meie valikud, äh, millist ühiskonda me tahame üles ehitada, millises ühiskonnas me tahame kõrvuti teineteise kõrval elada, mehed ja naised, ja tuleksin tagasi võib-olla selle investeeringutest saadava tulu juurde korraks, nii nagu Anjeta sellest juba ka mõneti rääkis, kõigepealt soopõhine tööturu segregeeritus on tõsiasi, arve oleme kuulnud juba siin äh, paari ja ma tahaksin mõned veel lisaks tuua. Äh, vastavalt äh, meie, meie sihtasutuse kolmekümne neljas Euroopa riigis läbi viidud tööturu-uuringule tuli välja et, et seitseteist protsenti mehi töötab sellistel ametikohtadel, kus sood on enam-vähem võrdselt esindatud ja kolmkümmend neli protsenti naisi ja see tähendab seda, et enamus äh, tööjõust äh, töötab sellistel kohtadel, kus seda ümbritsevad samasoolised inimesed ja väga vähe on neid inimesi tegelikult, kes töötavad nii-öelda sega ähm, meeskondades. seda me näeme ka sektorites äh, väga selgemalt, naisi on rohkem ehitus ja tööd, töötlevas töötuses äh, naisi rohkem tervishoiu ja haridussektoris ja, ja palju rohkem naisi töötab väikeettevõtetes. nii et tegemist ei ole mitte ainult ametitepõhilise segregeeritusega, vaid ka ettevõtete suuruse järgi segregeeritusega. lõpet- ja järgmiseks nüüd see klaaslagi, see on ka huvitav ja seda võib ka täiesti konkreetselt kvalifitseerida. meie äh, käsutuses olevad andmed näitavad äh, järgmist. me oleme äh, Ähm, järginud äh, tööturu arenguid juba üheksakümne esimesest aastast ja küsinud inimestelt, kas teie ülemus on naine. üheksakümne esimesest aastast äh, on see tõusnud kuus punkti ehk me oleme jõudnud kahekümne kahe protsendi juurde. ehk teisisõnu, kui me tahame jõuda neljakümne viie protsendini, mis on siis äh, naiste osalus tööturul või viiekümne protsendini, siis läheb selleks umbes nelikümmend, kuuskümmend aastat, kui me nüüd midagi ei muuda kiiresti enne kui me ei eh, suuda mingisugust edasiminekut eh, siin tagada. seega eh, klaaslae olemasolu on täiesti tõendatud. me ei räägi siin mitte ainult naisülemustest, vaid ka sellest, mis tüüpi ülemused nad on. üldiselt on naised väiksemate meeskondade ees, väga tihti on nende töötajaskonna seas osalise tööajaga töötajad. seega ebavõrdsus tähendab tegelikult midagi märksa enamat ja on märksa laialdasem, kui esialgu võiks tunduda. ja veel üks väga oluline Äh, faktor. Äh, palgalõhed jah, aga äh, väikese palga küsimus on ka väga terav naised laias laastus teenivad kõikjal vähem kui mehed kõige väiksema palga see on absoluutselt kõikides sektorites see loomulikult mõjutab seda et et naistel ei olegi võimalust ka, ka karjääri edenedes äh, iseseisvalt äh, majanduslikult toime tulla, sellepärast et see äh, palgalõhe ja, ja see, et neile makstakse oluliselt väiksemat palka, läbib kõiki astmeid. meie sihtasutuse jaoks on väga oluline küsimus hoolekandeteenused äh, see on nendest valdkondadest, kus kõik on oma, kus kõik jookseb kokku ja kus tuleb langetada väga tõsiseid otsuseid. Euroopas on otsustatud äh, tänaseks et, et seitsekümmend viis protsenti on meie tööhõive määra eesmärgiks. me oleme selle otsuse langetanud, me oleme otsustanud, et jah, meedianaised, seitsekümmend viis protsenti nendest peavad, peaksid osalema tööturul, aga me tegelikult ei tea, mida selle, mis selle valiku tagajärjed on. me ju teame, et naised on need, kes äh, hoolitsevad peaasjalikult äh, tööväliste asjade eest kodus. ja nüüd on küsimus selles, et kuidas me seda äh, hooletööd tasustame, millises mahus ja me peame otsustama, et milliseid töökohti me selles sektoris loome. kas me toetame selliseid äh, seda taktikat, et me anname näiteks vanemapuhkuse õiguse naistele pärast äh, sünnituspuhkust või äh, pöördume me turgude poo-, äh, soovitame neil pöörduda turgude poole, et leida, leidke lapsele siis võimalus kuskil olla sellel ajal, kui te olete tööl või muudame me natukene standardeid et olukord normaliseeruks. Euroopas on lähenemised erinevad sellest küsimusest, aga see on oluline küsimus, kuivõrd jällegi on äh, see asi, mis mõjutab otseselt naiste sissetulekut, nende töö kvaliteeti ja võimalust naistel osaleda ja et mis tüüpi naised äh, üldse saavadki osaleda tööturul ja äh, et kas tõesti peavad ja et kas on naistel võimalus ise otsustada, kas nad saavad lapsi või ei saa see on oluline kõigile äh, tööturu osapooltele. Äh, lastehoiuteenuste infrastruktuuri osas äh, oleme me vastu võtnud Euroopa-ülese dokumendi Barcelona protsessi käibel, me peaksime sellele natukene rohkem tähelepanu pöörama, ega see ei puuduta ainult lapse päevahoidu, vaid ka seda, millised on meie kooli infrastruktuurid, ähm, kuidas tegelikult naistel on võimalik oma tööd teha, kas lastele on ette nähtud ka näiteks äh, Ehm, hoolekandeteenuse eh, eh, pärast eh, kooli. ja muidugi ka sellises olukorras, kui naised lapsi otsustavad mitte saada, tekib, tekib mingil hetkel elus neil ikkagi vajadus kellegi eest hoolt kanda, sellepärast et nende vanemad, vanemad vananevad ja nii edasi. nii et see on küsimus, mis tuleb lahendada, on erinevaid võimalusi muidugi, kuidas nendele äh, Äh, hoole tööle läheneda ja, ja meie jaoks on väga oluline võtta arvesse kõik erinevad raamistikud, mida praegu kasutatakse. kolmas teema, millest ma tahtsin rääkida, on äh, suhe ajaga. nagu ma ütlesin varem, naised ähm, üldiselt äh, noh, käivad tööl äh, palga eest, mõni ise, mõnel on isegi kaks töökohta, peavad sinna tööle kõigepealt jõudma, sealt tagasi ja kui nad siis koju jõuavad, peavad nad tegema veel seal tööd, kodu eest hoolitsema. ja väga huvitav on tegelikult vaadata, et need naised, kes töötavad äh, osalise tööajaga, et kui palju nad kulutavad aega muudeks ülesanneteks. ja üldiselt tuleb välja, et printsessid muutuvad teenijannadeks Äh, väga raske on tavapärasel töökohal käia siis, kui lapsed, kui oled juba kord lapsed saanud, aga üldiselt, kui töötunnid kokku panna, siis isegi osalise tööajaga naised töötavad lõppkokkuvõttes rohkem tunde kui mehed, kes on täistöökohal Äh, mida me sellega tahame näidata, me näitame seda, et äh, me peaksime tegelikult nõudma rohkem meeste osalust äh, palgavälise töö täitmisel, see nõuab sotsiaalteenuste süsteem, nõuame sellega sotsiaalteenuste toetust, et kuidagi piirata naiste töötunde, et naistel oleks võib-olla natukene lihtsam töö ja pereelu üheldada. nii et oleks võimalik ka lihtsamalt võib-olla osalisel tööajaga tööle üle minna aga tegelikult äh, on see huvitav ka meie ähm, suhtumise suhtes, kui me oleme oma küsi-, äh, küsi-, kui me teeme oma küsitlusi, siis me oleme inimestelt küsinud, et kuidas nad tasakaalustavad oma pere- ja tööelu, äh, siis üldiselt on mehi rohkem kui naisi, kes ütlevad, et tegelikult on väga raske neid tasakaalus hoida. ja seda sellepärast, et mehed ja naised suhtuvad palgalisse töösse teis erinevalt mehed äh, hakkavad tööle, siis mingi hetk saavad lapse ja siis appi, issand, kui raske. naised teavad juba ette, millised need piirangud on ja nad üritavad äh, sellega ennast äh, kohandada, ürit-, nad peavad olema märksa, nad on üldiselt märksa paindlikumad, üritavad leida lahendusi ja üldiselt nad su-, saavad sellega väga hästi hakkama, läheb tööle, läheb lapsele järgi, jõuab pesu ära pesta ja nii edasi. nii et see suhtumine on see on, see on väga oluline, kuidas me suhtume. oluline küsimus on ka see, et äh, kas äh, töövõtjatel on äh, näiteks hädaolukorras võimalus võtta päevas tund-kaks selleks, et tekkinud hädaolukord lahendada. ja ka siin on küsitlused näidanud, et ka see on meeste jaoks lihtsam kui naiste jaoks. see tähendab seda, et me peame tööaja korraldust äh, rohkem uurima, me peame vaatama, et millistel inim-, millised õigused on inimestel töökohal ja mis on nende suhtumine. ja üks märkus veel, mis ma tahtsin teha, tööturu segregeerituse juures on inimesed silmitsi erineva riskitasemega. meie üks eesmärkidest äh, on äh, välja arendada, et mis nii-öelda naiste töökohtade puhul on riskantseks, äh, selleks, et välja töötada ennetavad meetmed nende riskide maandamiseks. see on väga huvitav ja selles, sellepärast, et näiteks me mõõtsime äh, töökohtade puhul raskete asjade kandmisega kokkupuutumist, väga vähe naisi ütlesid, et nad puutuvad sellega kohta, sellega kokku aga kui me muutsime küsimust ja äh, ütlesime, et äh, kui palju puutute kokku äh, inimeste tõstmisega ühest kohast teise, siis oli neid naisi palju rohkem, kes vastasid jah. nii et meie eesmärgiks on nendel nii naistele kui ka meestele selliseid töökohti võimaldada, mis oleksid kvaliteetsed, mis vastavad nendele vajadustele, nende oskustele ja see tähendab seda, et ühiskond peab enda käest konkreetselt küsima, mida me tahame saavutada. ja me peame tegema endast kõik, et me liigume selles suunas, mis toob kasu mõlemale poolele. Uh, suur tänu, proua Marenti Riou ja nüüd annaksime sõna siin saalis olijatele, meil on kõnelejate nimekiri, tahaksin tänada kõigepealt kõnelejaid siia tulemast ja ja meie arutellu panustamast, see on meie jaoks suure väärtusega ning nüüd kuulame ära külaliste kommentaarid ning teil on võimalik vastata küsimustele ja kommentaaridele. ja kõigepealt annan sõna proua Barbara Boristameškale, kes on Poola senatist ja ma teie kõnega maksimaalselt kolm minutit, palun. suur tänu, härra esimees. kuna ma saan kohe esimesena sõna, peaksite äkki mulle natukene rohkem kõneaega andma. meie tööõiguses on kirjas Poolas, et ühesuguse töö eest tuleb maksta ühesugust palka. see on ka Amsterdami lepingu saja neljakümne esimeses artiklis kirjas, see tähendab seda, et iga liikmesriik peab tagama naistele ja meestele ühesuguse töö eest ühesuguse töö maksmise. kahe tuhande kümnendal aastal oli juba näha, et palgalõhed on suured, kaheksa miljonit äh, naisterahvast äh, töötasid Poolas ja üheksa koma seitse miljonit meest. ja meil on väga suured palgalõhed, kuigi tegelikult äh, naiste ja meeste osakaal tööturul on umbes võrdne. avalikes ametiasutustes on palgalõhe umbes kuussada üheksakümmend viis slotti, erasektoris on palgalõhe Äh, äh, erasektoris on palgalõhe seitsesada kakskümmend seitse slotti. ja tihti äh, on meil lugu ka selline, et tegevjuhtide hulgas on naisi vähem. kahesaja kümnendal aastal oli juba näha, et Äh, palgalõhega tegevjuhtidel puhul on täiesti teistsugune, mehed teenisid kaheksa tuhat nelisada kolm slotti ja naised kuus tuhat kuuskümmend seitse slotti, nii et vahel üle kahe tuhande kolmesaja slotti. ja tehnilistes äh, valdkondades oli näha, et palgalõhe on umbes üheksasada üks slotti. me näeme, et ebavõrdne kohtlemine jätkub, on erinevaid äh, positsioone ja erinevaid seisukohti ka maksustamise, tööaegade, äh, lastehoiu osas. meil ei ole näha mitte mingeid parandusi ka kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. erinevad uuringud, äh, mille tulis, tulemusi ma teile eelnevalt esitlesin, seal on näha, et äh, suurtes ettevõtetes teenivad naised viis tuhat seitsesada slotti, samal ajal aga mehed seitse tuhat slotti naised, kes on äh, juhtivatel töökohtadel projekti juhtimisettevõtetes teenivad kuus tuhat slotti, mehed aga kaheksa tuhat äh, slotti ehk siis mehed teenivad kolmkümmend neli protsenti rohkem. erinevate kontorite juhid teenivad umbes äh, kuus tuhat slotti, naised aga neli tuhat nelisada slotti, nii et vahe on üle tuhande viiesaja slotti. kõige suuremad erinevused on meil Nende inimeste hulgas, kellel on ainult algharidus või põhiharidus. Äh, alg- ja põhiharidusega naised teenivad ainult kuuskümmend viis protsenti meeste palgast ja palgalõhe on äh, seda suurem, mida vanemad on naised. üle neljakümne aastased na-, äh, üle neljakümne aastastel naistel on palju väiksemad edutamisvõimalused ja kuna nad on vahepeal saanud lapsi, ei ole tööl käinud, on nende palgad veelgi madalamad. peale selle töötavad naised tihti riigisektoris ning riigisektoris äh, on kärped äh, suuremad kui erasektoris. naised on tihti äh, hoolsamad, paremini organiseeritud, neil on palju rohkem kohustusi kuid samal ajal on nende palk väiksem ning äh, kõnelejal palutakse natukene aeglasemalt rääkida, sellepärast et ta loeb oma kõnet ette liiga kiiresti ja tõlgid ei jõua temaga sammu pidada. peale selle on meil veel üks äh, probleem, nimelt äh, valitsuse tasandil me räägime praegu pensionieast ja erinevustest. kuuskümmend seitse aastat peaks olema pensioniea algus, aga see on jällegi küsimus, mida tuleks pikemalt arutada. suur tänu, suur tänu teie huvitavate kommentaaride eest. ma arvan, et need puudutasid meie tee arutelu teist osa, mitte seda praegust ja tahaksin selle koja liikmetele meelde tuletada, et te võite otse loomulikult ka kätt tõsta, kui soovite kõne saada. ja me, palun pidage meelde seda, et kui te loete ette ettevalmistatud kõnet, ja ma tean, et äh, ka enda kogemusest, et siis on kiusatus väga kiiresti see lugu ette lugeda, aga tõlkide jaoks on see natukene raske, sest neil tuleb teiega sammu pidada. nii et äh, palun arvestage sellega selleks, et äh, meil oleks võimalik ka teie sõnavõtte tõlkida. ja nüüd äh, Elisabetta Rampi Itaalia senatist, palun. Teil on maksimaalselt kolm minutit äh, ja palun keskenduge esimese paneeli küsimustele. aitäh selle eest, et andsite mulle võimaluse seda väga olulist teemat arutada sellisel väga olulisel päeval kõigi maailma naiste jaoks. Itaalias on naiste osalus tööturul äh, väga kaugel veel sellest tasemest, mis Lissaboni strateegias on seatud ainult nelikümmend kuus protsenti on äh, naisi tööturul kahe tuhande kümnenda aasta arvude järgi. loomulikult Itaalia põhja ja lõunaosa vahel on erinevused suuremad. Äh, põhjas viiskümmend kuus protsenti naistest töötab, samas Lõuna-Itaalias ainult pisut üle kolmekümne protsendi äh, enamasti on naised madalalt tasustatud töökohtadel, väga tihti Äh, on, äh, on neil töö, need töökohad äh, ajutised või nad töötavad osalise tööajaga. ning see on loomulikult nii sellepärast, et neil on vaja töötamist kombineerida ka kodutöödega ja pereliikmete eest hoolitsemisega ning kriis, majanduskriis on viinud selleni, et vahendeid on veelgi vähem ning äh, seetõttu on veel naistel veelgi raskem tööd saada. ning äh, veelgi, veelgi raskem on naistel töö ja pereelu tasakaalustada. kui lisaks kõigile neile mainitud teguritele vaadata ka äh, sellist šovinistlikku kultuuri, mis Itaalias valitseb, siis sellel on tohutu suur hind kogu majandusele ja kogu ühiskonnale. sugude segregatsioon töökohal Äh, lihtsalt muudab kogu süsteemi äh, ta-, äh, vähem tõhusaks ning takistab arengut. me ei tohiks unustada ka seda, et Itaalias on tegelikult ärivallas töötavaid naisi kõige rohkem Euroopas Äh, probleemid, mis on seotud soolise diskrimineerimisega, juurdepääsuga tööturule, äh, lepingulised suhted, erinevad äh, karjääriprofiilid meeste ja naiste jaoks on tegelikult need tõkked, mis ei lase meil saavutada võrdset kohtlemist võrdse töö eest loomulikult ähm, on põhjusi, miks selline äh, segregatsioon eksib ja ma rääkisin, ma räägin siin ka se-, horisontaalsest segregatsioonist. Äh, ühiskond on äh, vaesem selle läbi, et ainult poole elanikkonna potentsiaal ära kasutatakse. naiste väike osalus tööturul ei võimalda meie majandust muuta konkurentsivõimeliseks ja niimoodi äh, Eh, on raske arendada ka sellist dünaamilist kodanikudemokraatiat. Eh, ma arvan, et eh, inimeste parem informeerimine, igasugused teadlikkuse tõstmise kampaaniad saaksid olukorra parandada. nüüd tööturureformid, mis on läbi viidud, aitavad Itaaliat kaasajastada ning äh, muuta olukorra äh, tulevaste naiste põlvkondade jaoks paremaks äh,. praegused arutelud Itaalias, samuti arutelud, mis käivad ametiühingutes tööturu äh, osas, äh, on üheks eesmärgiks seadnud just nimelt äh, naiste töötingimuste parandamise ning tugiteenuste loomise perede jaoks ning lisaksin veel ühe asja, enne kui ma sõnavõtu kokku võtan. Itaalias meil on väga palju tööd, mis tuleb teha äh, selleks, et meie suurt avaliku sektori võlga vähendada, aga igatahes ei tohi me lasta tekkida olukorral, kus äh, võrdsus äh, naiste osas kehtib ainult kärbete osas. me peame Äh, tagama naistele võrdsed valikuvõimalused, nad peavad äh, saama oma karjääri ise valida, arendada oma oskusi, neil peab olema rahuldust pakkuv tööelu ja äh, ja samuti ei to-, ei pea nad selle, ei, sellepärast loobuma oma, oma pereelust ja vanema, laste saamisest, aitäh! Uh, jah ma tean, et kolm minutit on väga lühikene kõneaeg. jah, ma tean, et ka teised siin saavad sellest aru, aga palun üritage kolmest minutist kõneajast kinni pidada, sellepärast et vastasel juhul ei saa kõik soovijad sõna. ning nüüd annan sõna proua Krista Klausile, kes esindab Euroopa Parlamenti, palun. Krista Klaas suur tänu, härra esimees, suur tänu nende kommentaaride eest meie külalisesindajatelt, me kuulsime väga palju uusi asju ja minu jaoks oli tegemist tõesti väga toreda äh, teadmisega, et äh, meeste äh, lähtepositsioon on parem keskharidusega kui kõrgharidusega, nii et see on tõesti asi, mis mul tuleb nii-öelda ära seedida teiseks öeldi siin, et meil on sooline diskrimineerimine tööturul ja mina ei arva, et see oleks midagi positiivset, seepärast tahaksin küsida sellelt daamilt äh, poodiumil, et ka siis, kui me iga kord nõuame äh, soolist eelarvestamist ja naiste kvoodi sisseviimist erinevates valdkondades, et kas me ei toeta seda lõhestamist. nii et küsimus on tegelikult, kuidas sellest nõiaringist välja tulla ja kolmandaks, äh, kuidas äh, kodus tehtavat tööd hinnatakse? see ei ole lihtne küsimus, tegemist on ühiskonna lahe, lahenduse ja otsusega, ütlesite te teie. ja tegemist on liikmesriikide otsustega ja seepärast on tõesti väga üllatav, et volinik Laslo Andor seda arvamust on ka kommenteerinud. ta ju rääkis äh, Saksamaal lastehoiukuludest. tegemist on äh, otsustega, mida peavad vastu võtma liikmesriigid vastavalt liikmesriigi huvidele ja oludele kuid põhimõtteliselt tuleb öelda, et kodumajapidamistes tehtav töö äh, sotsiaalvaldkonnas tehtava töö puhul näeme me kõige rohkem palgalõhesid. kui ma teenuseid ostan, siis on need kallid, aga kui ma neid ise pakun, siis pole need mitte midagi enam väärt. nii et meil on tõesti vaja mõistlikku, korralikku, paremat nende teenuste hindamist. tegemist on teenustega, mida naised pakuvad ühiskonnale ja ühiskond peaks aru saama, et tegemist on teenustega, mis tegelikult on päris kallid ja selle, ja ainult kallidusega õpetaks ka, õpitaks ka seda hindama ja niimoodi oleks meil võimalik ka kõikide naiste ja tüdrukute olukorda ühiskonnas parandada. suur tänu ja nüüd äh, proua Helena Diego Hispaania senatist, palun. suur tänu. mul on väga hea meel, et äh, mul on täna võimalus siin olla. härra esimees, ma tahaksin teid kõigepealt õnnitleda. tahaksin teid äh, õnnitleda äh, komisjoni esimeheks valimise puhul. mina olen pärit Hispaaniast ja viimase kolmekümne aasta jooksul on tööturg seal väga palju muutunud. üha rohkem naisi on tulnud tööturule, üha rohkem naistel on võimalus saada korralik haridus. nii et me võime rääkida siin tõesti suurest plahvatusest oma riigis. aga kui vaadata statistikat, siis tuleb siiski välja, et väga palju on veel vaja ära teha Ehm, on üks äh, suur murettekitav küsimus Hispaanias naiste jaoks. majanduskriis ja finantskriis on eriti tabanud naisi ja neid äh, tööstusvaldkondi, kus eriti on hõivatud naised. ma ei arva, et mul oleks vaja erilist kaitset, sellepärast et ma olen naisterahvas, kuid kui hakatakse inimesi koondama või kui hakatakse piiratud äh, äh, tähtaega töölepinguid äh, jagama, siis tavaliselt äh, on sellest puudutatud just naised. samal ajal aga naised on ju sama väärtusega täieõiguslikud ühiskonnaliikmed nagu mehed. üks Hispaania ametiühingu juhtidest ütles, et äh, Hispaanias naised peaksid töötama üheksakümmend viis päeva aastas rohkem selleks, et teenida sama palju palka kui äh, mehed. see tähendab seda, et me saame äh, ühesuguse töö eest erinevat palka ja seetõttu ka vähem äh, töötutoetust, juhul kui me peaksime töö kaotama. ning kui mõelda tulevikule, siis ka meie pension on madalam. naiste pension on tulevikus madalam kui meeste oma just praeguste äh, palgalõhede pärast. üks külalisesinejatest kelle nime ma ei mäleta, ütles, et me peaksime ähm, mitte mehi äh, üles kutsuma mitte ülikooli minna, vaid hoopis naisi, see oleks täiesti hullumeelne mõte. mul, ma olen uhke, et Hispaania valitsus on vastu võtnud soolise, soolist võrdõiguslikkust toetavad seadused ja et välja on töötatud ka tööturu äh, äh, valemid. kuid sellegipoolest on veel väga palju ära teha ja ma kardan, et kriisi ajal oleme meie naised just need, kes siiski unustuse hõlma vajuvad. minu koduriigis toimub väga palju äh, demonstratsioone, inimesed tulevad tänavatele ja kui nendel miitingutel oleks ainult üks äh, Äh, loosung nimelt, et äh, väärikas töö äh, ja väärikas palk naistele, siis ma kardan, et siis nii palju inimesi tänavale ei tuleks, nii et see juba näitab, et meil on väga palju veel vaja ära teha. suur tänu ja nüüd härra Tamas Kaudinaki Ungari Assambleest, palun. suur tänu. tahaksin teid äh, siin tervitada, eriti südamlikult tahaksin tervitada just naisi. tegemist on suurepärase võimalusega siin täna meesterahvana sõna võtta. ma näen nüüd nii-öelda omal nahal, mida suurem osa äh, minu kolleegidest, naisterahvastest iga päev äh, läbi peavad tegema. Äh, ka Ungaris leiame me, et sooline võrdõiguslikkus on tähtis ja see on kirjutatud ka põhiseadusesse. põhiseaduses öeldakse, et naised ja mehed on võrdsed ning Ungari püüdleb tõesti naistele ja meestele võrdsete õiguste tagamise poole, samamoodi nagu me hoolitseme ka puuetega inimeste õiguste eest. iga täht meie põhiseaduses muutub tõelisuseks alles siis, kui äh, ka seadusandlikes ametiasutustes on võrdsed nii mehi kui naisi on näha nii horisontaalset kui ka vertikaalset vahetegemist. on need niinimetatud tüüpilised äh, meeste ametikohad ja on tüüpilised juhtide kohad, kuhu tavaliselt pannakse ametisse mehed. aga kui juba Euroopa parlamentides võtavad äh, otsuseid vastu mehed, siis kuidas üldse oleks võimalik ette kujutada, et midagi muutub? Prantsuse kolleeg, eh, keda tahaksin õnnitleda selle puhul, et tal on neli last ka tema ütles, et pärast kaheksatunnist eh, töö tegemist eh, tuleb naisterahvastel minna koju ja veel väga palju erinevaid töid ära teha ta ütles, et nelikümmend kuni viiskümmend aastat läheb veel selleks, et äh, meeste ja naiste palgalõhe ära kaotada. ja tal on õigus. Ungari parlamendis toimus natukene aega tagasi arutelu meeste ja naiste võrdsete võimaluste üle ning ähm, meie arutelust tuli välja, et meil on vaja radikaalseid muutusi tuleks uurida, mis Euroopa Liiduga liitumine Kesk-Ida-Euroopa riikidele äh, kaasa tõi. Äh, Poola kolleeg juba mainis seda ja me oleme tõesti samast regioonist pärit kogu ühiskond äh, sattus pärast Euroopa Liiduga liitumist väga raskesse olukorda. Äh, majandus äh, on tihti savijalgadel ja me kaotasime pärast Euroopa Liiduga liitumist väga palju töökohti. Ungaris läksid miljon töökohta pärast Euroopa Liiduga liitumist kaduma ja tööturul on meil kümme miljonit inimest nii et äh, tõesti, tegemist on koormaga, mis pidevalt on meie õlgadel ja me ei saa öelda, et Euroopa Liiduga liitumine oleks endaga kaasa toonud läbimurde naiste olukorras. sest äh, nagu me teame, tööturg muutus veelgi ebakindlamaks. Euroopa Liiduga liitumine ei toonud mitte mingeid edusamme ei soolise võrdõiguslikkuse osas ega ka teistes valdkondades erinevused äh, meeste ja naiste vahel äh, vanades äh, idabloki riikides mitte ei vähenenud, vaid otse vastupidi, suurenesid pärast Euroopa Liiduga liitumist, sellepärast et konkurents muutus veelgi suuremaks. konkurents, mis oli meile peale pandud lääneriikidelt. ma minu arvates on kahju, et Euroopa Liit ei teinud mitte midagi nende tendentside peatamiseks ja ei teinud seda juba ennetavalt. aga ma olen uhke, et Ungaris on palgalõhe kogu Euroopa Liidus kõige väiksem meeste ja naiste vahel. nagu Martin Schulz ütles, meil tuleb võidelda selle eest, et palgalõhe ära kaoks. ta ütles seda sakslasena Saksases on äh, palgalõhe meeste ja naiste töötasu vahel kakskümmend protsenti, Ungaris ainult kümme protsenti. nii et tegelikult selles mõttes mõndades Euroopa äh, li-, äh, Liidu idapoolsetes riikides on olukord parem kui Lääne-Euroopas. meil tuleb välja töötada uus süsteem, kus erinevused meeste ja naiste vahel ära kaotataks, me peaksime välja töötama kõigepealt teekava ja siis riiklikud strateegiad. kui äh, mehed peaksid nüüd salaja mingi vandenõu välja töötama, äh, siis on täiesti selge, et mitte mingeid muudatusi pole oodata. suur tänu, suur tänu, mul on hea meel, et te meesterahvana sõna võtsite siin, sest minu jaoks sooline võrdõiguslikkus ei ole küsimus, mis puudutaks ainult naisi. ei, ei, sooline võrdõiguslikkus äh, puudutab demokraatiat ja inimõigusi ja sinna on kaasatud nii mehed kui naised äh, ning vastutust kannavad mehed ja naised võrdselt äh, selleks, et tagada demokraatia ja inimõigused. mul on küsimus, meil on veel kolm kõnelejat, aga meil ei ole järgmises osas nii palju sõnasoovijaid, nii et proua Alisha Rešovska ja proua Popa-Mikaela äh, Poolast ja Rumeeniast. kas te tahate võtta sõna selle paneeli ajal või te võiksite oma küsimused esitada järgmises voorus? kas olete nõus, kui saate sõna järgmises voorus? mõlemad teist ei ole keegi vastu, siis veel üks kõneleja selles voorus, üks äh, külalistest, äh, proua Elin Hofner Rootsist, palun eh,. Tack för det eh,. Jag skulle... Äh, suur tänu härra esimees, ma tahtsin rääkida sellest tõsiasjast, et naised on need, kes on tänapäeval kõrgelt haritud, kuid äh, kõrgesti tasustatud kohtadele jõuavad ikkagi mehed. ja väga raske on naistel äh, kõik vajalik ühe päeva jooksul ära teha, mis teha ja tulemuseks on see, et äh, kärbivad nad siis äh, tööaega ja tulemuseks on siis see, et nad töötavad osalise tööajaga kohtadel, mitte täistöökohtadel ja finantseerivad sellega selle teise töö tegemist, mis tuleb ka ära teha ja tegelikult naiste õigusi ei ole kaitstud. Neil ei ole õig-, õigust võrdsusele ei piisa sellest aga, et äh, tõstetaks naistel palka või et sooline võrdusõigus teoorias oleks tagatud, seda on vaja ka praktikas, ühiskonnas laiemalt, kodus ja inimeste vahel üldisemalt. suur tänu ja viimasena saab nüüd sõna proua äh, Daina Kaasaka äh, Läti parlamendist, palun. Äh, daamid ja härrad, kallid kolleegid ma istun, kui tohib. ma tänan selle arutelu eest ja ma räägiksin teile Lätist. Eurostat andis teada, et kahe tuhande kümnendal aastal teenisid Läti naised seitseteist koma kuus protsenti vähem kui Läti mehed võrreldes kahe aastaga on naiste olukord paranenud, sest äh, äh, palgalõhe oli vähenenud nelja koma kahe protsendi võrra. kahe tuhande kaheksandal aastal tabas äh, Lätit suur majanduskriis, kolme aastaga on meil nüüd õnnestunud peaaegu kriisist välja tulla, kuid see tõi endaga kaasa väga palju erinevaid arenguid ühiskonnas ja tegelikult kriisist väljatulek toimuski ühiskonna kulul. maailma Majandusfoorum koostas äh, raporti äh, mille kohaselt Läti on üheksateistkümnendal kohal. kui meil on võimalus vaadata näiteks äh, koolitusvõimalusi terviseteenuste valdkonnas, siis terviseteenuste valdkonnas on Läti positsioon väga hea. väga tähtis on olukord on paranenud äh, saja viiekümne riigi hulgas on Läti kahekümne teisel kohal ja ma võin teile öelda, et Äh, äh, Läti naised ei ole eriti tegevad erasektoris, äh, poole rohkem mehi on ettevõtjad kui naised. kuus aastat tagasi oli ainult ettevõttes oli e, erasektoris tegevad ainult kolmandik naisi ja kaks kolmandikku olid mehed. nüüd järgmine küsimus, mis on ka väga tähtis nimelt äh, ühesuguse töö eest äh, ühesugune palk. see ei ole Läti jaoks suureks probleemiks. aga äh, naised on pidev hõivatud teenuste sektoris, mehed pigem erasektoris ja naistel tuleb oma eraelu äh, tööelu ja teiste kohustustega sobitada. naised peavad hoolitsema perekonna eest, laste eest. nüüd õiguslik raamistik. meil on seadustega loodud äh, nõue, et äh, naistele ja meestele tuleb maksta võrdset palka, kui nad teevad ühesugust või sarnast tööd ja aasta tagasi võeti vastu veel seadus, mille kohaselt äh, riik äh, peab äh, perekondadele tagama lasteaiakohtade olemasolu ja lasteaiakoha peab riik tagama hetkest, mil laps saab pooleteistaastaseks. ja seda ka tehakse. nüüd poliitiline süsteem. Läti parlamendis on kakskümmend üks protsenti naisi, Euroopa Parlamendis nelikümmend kuus protsenti, nii et meil tuleb tõesti veel väga palju ära teha, et olukorda parandada. nüüd äh, võrdne palk äh, sarnase töö eest. Euroopa Liidus on kakskümmend seitse liikmesriiki. Euroopa Liidul on tegelikult äh, välja töötatud meetmed selleks, et olukorda parandada ja heaolu suurendada. aga me ei tohi ära unustada seda, et mõni riik saab äh, seitse korda vähem äh, kaasrahastust äh, Euroopa Liidu eelarvest kui mõned teised riigid. näiteks põllumajanduslike otsetoetuste puhul saab Läti kõigest kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest ja see summa on tõesti väga vähe seepärast on väga palju inimesi, kes elavad maal, kes ei ole valmis äh, liikuma, äh, ära kolima töö leidmiseks ja seetõttu on töö leidmisvõimalused äh, väiksemad, eriti just naistel. ja põllumajanduse otsetoetused on Läti jaoks eriti tähtsad. ning põllumajanduse otsetoetused tuleks Euroopa Liidu tasandil võrdsustada. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on ette nähtud, et et äh, Läti pea-, saab äh, Euroopa Liidu keskmisest äh, viiskümmend neli protsenti ja seepärast tahaksin veel kord öelda, et võrdse töö eest sarnane palk peaks kehtima kõikides valdkondades. suur tänu ja nüüd viimasteks kommentaarideks annan sõna meie külalistele ja alustame lihtsalt, kes soovib, hakkab pihta. Yeah, reverse order maybe um,. Uh, suur aitäh selle, nende väga huvitavate sõnavõttude eest, mõned tähelepanekud. ma arvan, et me oleme teinud mõned poliitilised valikud, oleme võtnud mõned poliitilised kohustused, aga need ei eh, jõua tegelikkusesse, eh, kui me eh, see, siin ei mõtle tagajärgedele ja on väga oluline, et meil tõesti oleksid olemas vajalikud seadused, et meil oleksid toetuskavad, et me hoolitseksime selle eest, et et sellised soopõhised eelarvestamised, soopõhine süvalaiendamine, et me tõesti neid asju kohaldame ja et need asjad ei ole bürokraatlikud, sest need on tõesti vahendid, mis aitavad meil muuta ühiskonna selliseks, nagu me soovime teine asi, millel tahaksin peatuda, on see, et kui me tahame parandada naiste töö ja tööhõive küsimusi, siis äh, on väga palju selliseid meetmeid, mis parandavad nii meeste kui ka naiste töötingimusi meil on olemas äh, ka konkreetne äh, pilt äh, soolisest olukorrast, aga nagu ma ütlesin, väga paljud meetmed mõjutavad mõlema soo töötingimusi ja väga paljud nendest meetmetest tegelikult ei vaja eriti palju raha või ei vaja üldse raha. lihtsalt parema sotsiaalse õhkkonna loomine, ettevõtmine, see, see ju ei lähe mitte midagi maksma nii et, et selliseid meetmeid saab ellu rakendada isegi majanduskriisi ajal. nüüd kolmandaks tahaksin kõnelda sellest globaalsest Euroopa mudelist. väga palju on Euroopa Komisjoniga seda arutanud, arutatud, et kuidas mõõta SKT-d, et SKT-d, et kas meil tõesti on olemas õiged näitajad, millest oma meetmete rakendamisel juhti, juhinduda. ma arvan, et me peame selle teema arutamist jätkama me peame pöörama tähelepanu elukvaliteedile, töö kvaliteedile, need on väga olulised teemad ning me peame hoolitsema selle eest, et meil on tõesti olemas sellised näitajad, mis võimaldavad meil hinnata, mil määral me oleme saavutanud neid eesmärke, mis me oleme endale seadnud. lõpetuseks ma arvan, et Euroopa on alati olnud juhi rollis, edendades arutelusid soolise võrdõiguslikkuse teemal ning ka täna on oluline, et need arutelud jätkuvad. Aneta Stark viitas sellele, mis, milline on naiste olukord maailma teistes piirkondades, nii et, et meil on siin oma Euroopa mudel, mida me peame kaitsma, aitäh! küsimus, eh, et me teame asjadest siis, kui need asjad parajasti toimuvad, on väga oluline praegu, kus meil on käimas majanduse ümberkorraldamine ja see toimub niivõrd kiiresti eh, ka siinsed sõnavõtud eh, andsid meile piisavalt infot selle kohta, kuidas naiste olukord on paranenud ja samas, kuidas naiste olukord on muutunud halvemaks pärast majanduse ümberkorraldamist mina kuulun äh, feministidest äh, na-, äh, naismajandusteadlaste organisatsiooni ja meil on tulemas peatselt konverents Barcelonas, Hispaanias siis selle konverentsi korraldab Barcelona ülikool juuni lõpus ning soopõhine eelarvestamine, tasustatud ja tasustamata töö teema ning samuti praegu Põhja-Aafrikas toimuva majanduslikud tagajärjed Äh, Lähis-Ida piirkonnas toimuva majanduslikud tagajärjed äh, leiavad äh, käsitluse ja see, neid teemasid käsitlevad just nais, naissoost majandusteadlased nendest piirkondadest. ma arvan, et seoste väljatoomine on väga oluline väärtustest üksi, üksi ei piisa. ei piisa sellest, kui me ainult väärtustame naiste tööd ähm, Äh, väärtustega ei maksta eh, toidu ja elektri eest, äh, selleks on vaja raha, nii et, et äh, need seosed väärtuste ja raha vahel on minu arvates väga olulised ning ma loodan, et me jätkame täna selle teema arutamist ja ka tulevikus ja siis käsitleme just neid väga keerulisi, aga olulisi küsimusi. Äh, aitäh väga huvitavate arute ja küsimuste eest. Äh, äh, alustaksin sealt, kust Aneta lõpetas, väärtusest ja rahast. Need kaks asja on omavahel seotud. ma oma sõnavõtus seda ei öelnud, aga seitsekümmend viis protsenti madalapalgalistest töölistest Euroopas on naised, nii et meie ees on üsna suur ülesanne. aga äh, kommenteeriksin mõnda sõnavõttu. minu arvates on, äh, äh, on ma ei, ma ei taha hakata siin inimesi tsiteerima, aga mina olen pärit äh, riigist, kus meil on kvoodid olnud ähm, paigas juba aastaid. Nende, nende kehtestamine polnud sugugi kerge ja kõige olulisem kvootide puhul on äh, mitte, et me näeme kvooti nagu eesmärki, vaid kui vahendit. ning äh, võib, nüüd võib ju küsida, et äh, kas me oleme juba kõik saavutanud, kas me võime kvootidest loobuda, mina ütlen, et ei, sellepärast et äh, vana olukord on kiire taastuma. ning äh, kui kõnelda sellest, mida ütles meie Hispaania kolleeg, siis jah, tõepoolest, tal on täiesti õigus, et majanduskriisis naised tihtipeale unustatakse ära ning meie ülesanne on, on juhtida tähelepanu nendele probleemidele, juhtida tähelepanu sellele, et kriis puudutab ka meid ning me peame eh, kõigile selgeks tegema, et kriis on tabanud nii mehi kui naisi, aga erineval moel. ma ei raiska rohkem kõneaega, eh, aga eh, ütleksin midagi, mida ütles Norra peaminister. nimelt Norra peaminister ütles, et mitte nafta ei ole Äh, riigi äh, konkurentsivõime jaoks kõige olulisem, vaid hoopis töötavad naised, sest et äh, umbes seitsekümmend protsenti Norra naistest käib tööl. kahjuks nendest töötavad paljud osalise tööajaga, nii et, et meil on veel väga palju ära teha selleks, et et me saaksime öelda, et me oleme kõik eesmärgid saavutanud. samuti pean ma ütlema, et kui meil on hea sotsiaalhoolekandesüsteem, kui investeeritakse naistesse, siis see on hea investeering ühiskonda. ma ei tahaks võib-olla olla liiga ülbe, aga mulle tundub siiski, et äh, Põhjamaade heaolumudel on andnud äh, veel teisigi tulemusi, nimelt meil Põhjamaades on väga kõrge sündimus, kõigis Põhjamaades. aitäh! ja aitäh veel kord, et mind siia kutsusite! aitäh ning tahaksin veel kord tänada kõiki selles paneelis osalejaid. Äh, suur aitäh, et siia tulite ja andsite panuse meie konverentsi ning äh, läheme nüüd edasi siis äh, järgmise paneeli juurde ja veel kord suur aitäh teile kõigile Uh, niisiis, äh, meie tänase äh, konverentsi teine osa on äh, pühendatud kogemuste vahetamisele selles osas, kuidas seda sugudevahelist palgalõhet kaotada ning kõigepealt saavad sõna mõned kõnelejad ja siis äh, sa, siis on kõigil võimalus äh, aruteludes sekkuda, nii et, et selleks, et me siin aega ei raiskaks, äh, annan kõigepealt sõna proua Aljena Kaiduskovale, kes esindab Tšehhi Vabariigi senatit ja ta saab sõna viieks minutiks, palun. Thank you, thank you very much. Děkuji. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. suur tänu selle tänase kohtumise korraldamise eest. selle kohtumise teema on ka Tšehhi Vabariigis väga päevakajaline ja mul on väga suur au täna siin teie ees rääkida, kuigi Tšehhi Vabariik on pigem negatiivseks näiteks, kui me räägime palgalõhest. minu koduriigis palgalõhe meeste ja naiste vahel on üks suuremaid, peaaegu kakskümmend kuus protsenti. see on kaheksa protsendipunkti suurem kui Euroopa Liidu keskmine. mul tuleb Ungari kolleegile vastuseks, kes enne mind rääkis, öelda, et see palgalõhe kasvas meie paremäärmusliku valitsuse käe all, mitte aga pärast seda, kui Euroopa Liit, liiduga liitusime, vaid hiljem, siis kui meile tuli võimule parempoolne valitsus oma neoliberaalse kontseptsiooniga moraalselt äh, illegaalseks peetakse palgalõhed kõige paremal juhul ja kõige halvemal juhul lihtsalt arvatakse, et see on tööandja õigus. nüüd on meil olnud äh, osalise tööaja kärpimisi ja üleüldiselt muidu ka kärpimisi riigisektoris, mistõttu tegelikult tõeliselt meil ei olegi olnud võimalusi olukorda parandada ja palgalõhe ja erinevused meeste ja naiste vahel isegi suurenevad. täna äh, nüüd viimasel ajal on meil olnud arutelusid ka meedias palgalõhe kohta, aga ka vabaühendused ja teadlased on sellest rääkinud, kahjuks mitte poliitikud ja üldine avalikkus. Tšehhi Vabariigi neoliberaalses õhkkonnas on võimalik läbi lüüa ainult majanduslike argumentidega. tundub, et majanduslik äh, aspekt on tegelikult ainus, millega on võimalik reforme ette panna ja sellepärast ma tahaksin välja tuua argumendid, mis on tegelikult mittediskrimineerimise eelduseks äh, ka tööandjatele. tööandjad peavad aru saama, et mittediskrimineerimine on neile kasulik. mittediskrimineeriv äh, tööõhkkond tegelikult võimaldab ettevõtetel võita tööturust ja saada endale kõige paremini kvalifitseeritud äh, töötajad tänased näited äh, on sellised, et äh, need ettevõtted, kellel on võrdsed võima-, kus on võrdsed võimalused, neil on paremini motiveeritud töötajad, neil on rohkem rahulolevad äh, kliendid ja üleüldse ka nende ettevõtete imidž on palju parem teist argumenti on siin täna juba mainitud. mina nimetaksin seda mittediskrimineerimise e-, eelisteks ühiskonnale üleüldiselt statistika näitab, et äh, palgalõhe ärakaotamine aitab äh, tootlikkust suurendada ja rahvastikult suurendada. ja sellega on meil võimalik parandada ka naiste struktuurilise vaesuse probleemid äh, nii töötamise ajal kui ka hiljem pensionipõlves. ja sellega on võimalik ka naiste palkasid tõsta, no kõrgemad palgad aitavad parandada ka sotsiaal- ja tervisesüsteemi olukorda ma ei tea, kas see on hea või halb uudis, et äh, erasektoris äh, võtmetegijad on välja selgitanud, et võrdsed võimalused ei puuduta mitte ainult inimõigusi ja sotsiaalseid äh, projekte, vaid tegelikult võrdsed võimalused kujutavad endast ka ärivõimalusi ja see võib olla meie jaoks ka ainsaks võimaluseks välja tulla sellest negatiivsest poliitilisest õhkkonnast ja parandada olukorda kui me räägime palgalõhest meeste ja naiste vahel, siis me ei tohiks ära unustada ka kahte teist diskrimineerimisviisi ähm, tööturul, nimelt töö ja perekonnaelu ühildamine ja ka äh, soolistest stereotüüpidest äh, ülesaamine ühiskonnas. kõik need kolm dimensiooni on omavahel ühendatud ja sõltuvad üksteisest nii et kui me tahame palgalõhe ära kaotada, tuleb meil äh, võidelda ka kahe eelmainitud diskrimineerimise vastu. Tšehhi Vabariigis tuleb meil diskrimineerimisvastast seadust vastavalt Euroopa Liidu direktiivile muuta, kuid kahjuks reaalne olukord on teistsugune, nagu ma juba eelnevalt kirjeldasin. sellegipoolest äh, arvan ma, et võib öelda, et meie noored, noorte poliitikute põlvkond, neile olen alati öelnud, et nad üritavad äh, reegleid välja töötada, millega oleks võimalik siis naiste diskrimineerimist ära kaotada. isegi Tšehhi Vabariigis on naiste olukord hakanud paranema ja naistel on võimalik saada paremini tasustatud töökohti ma olen veendunud, et tegelikult mehed on need, kes varsti vajavad diskrimineerimisvastaste seaduste kaitset. nii et asi võib liikuda teise äärmusse. ühiskond äh, saab jätkusuutlikult areneda ainult siis, kui me kasutame ära kogu ühiskonnas peituva potentsiaali. Norra näide on suurepärane. kui kõikidel on võimalus äh, oma annet ära kasutada ja teha seda koostöös ning harmooniliselt, nii nagu see peaks olema meeste ja naiste vahel. suur tänu, et andsite mulle võimaluse tänasel konverentsil kõneleda ja jagada teiega oma kogemusi saavutamaks tõelist võrdsust. tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja eriti Euroopa Parlamendi presidenti Martin Schulzi selle eest, et ta on aidanud seda protsessi toetada. suur tänu ja palju edu! suur tänu! ja läheme nüüd edasi järgmise kõneleja juurde ja sõna proua Torina Bianchile, kes on tööhõivekomisjoni liige Itaalia senatist ja teil on ka viis minutit, palun. suur tänu, härra esimees lubage mul alustada sellest, et äh, tänada teid selle suurepärase võimaluse eest, mille te olete andnud Itaalia parlamendile ja ennekõike senatile osaleda poliitilises dialoogis ähm, soolise võrdõiguslikkuse teemadel ja et äh, olete hoogustanud parlamendide vahelist koostööd. ma tahaksin tänada härra esimeest mitte ainult härra esimehena, vaid mehena. ma olen täiesti veendunud, et kui me teeme koostööd meestega äh, selle probleemi lahendamisel ja tõesti, tegemist on ju terava probleemiga jätkuvalt Euroopas, võib äh, see olla väga oluline samm olukorra äh, lahendamisel. nii nagu on olukord paljudes teisteski liikmesriikides, on ka Itaalias nii, et vaatamata piisavale ja sobivale seadusandlusele on palgalõhe endiselt väga suur Itaalias on palgalõhe võrreldav teiste liikmesriikide näitajatega. me näeme otsest diskrimineerimist, kus sama töö eest saavad naised konkreetselt rohkem raha ja on äh, ka kaudsemat diskrimineerimist, kus äh, naistele makstakse rohkem sama väärtusega töö eest. siin on palju põhjuseid, näiteks tööturu äh, segregeerimine. Äh, faktor üks on see, et äh, mehed ja naised äh, tõesti käivad ka praegu jätkuvalt nii-öelda meeste ja naiste töökohtadel, naisi alavääristatakse. see mõjutab otseselt valikuid, mis tehakse ka hariduse omandamisel ja see omakorda mõjutab siis otseselt muidugi võimalikku karjääri edaspidi. pereelu ja tööelu ühildamise küsimused ja see, et äh, perega seotud ülesanded on ebavõrdselt meeste ja naiste vahel jagatud, need on kõik faktorid, mis mõjutavad äh, võrdsust äh, ühiskonnas negatiivselt ja loomulikult ei ole mingit kõhklustki selles, et just nimelt lastega naised leiavad, et nende palgad on oluliselt väiksemad kui ülejäänutel uuringud on näidanud, et Itaaliat ei saa mitte mingil juhul pidada tööhõivemäärade, tööpuuduse kõrge määra, naiste hõivatuse osas mingisuguseks eeskujuks teistele. naiste olukord on selgelt halvem kui meeste olukord. lisaks sellele veel osalise tööajaga töötamine, nii nagu ütles ka eelmine kõneleja, väga palju naisi on ebakindlatel töökohtadel, juhutööd, väga raske on töö ja pereelu ühildada ja kõik see tähendab seda, et eriti, kui äh, naisel on äh, väikelapsed, äh, on tal väga raske siseneda tööturule. ja naised ja loomulikult siis on raskendavaks asjaoluks selle juures ka see, et nad saavad, kui nad on tööturule juba kord sisenenud, vähem raha oma töö eest. mis Itaaliat veel iseloomustab, on see, miks paljud naised kes on lapse saamise eas, peavad äh, lapse saamisel koju jäämagi ja see tähendab seda, et neil on väga raske leida tööturul kohta. aastal kaks tuhat kümme viidi läbi uuring Eurostati poolt äh, just nimelt nendes küsimustes. kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopas äh, on naist, oli naiste keskmine palk kuusteist koma neli protsenti väiksem kui meestel. Itaalia kummalisel kombel oli siin erandiks, meil oli palgavahe ainult viis koma viis protsenti, viisteist koma kaheksa protsenti Rootsis, üheksateist koma neli protsenti Soomes aga see ei tähenda seda sugugi, et Itaalias oleks olukord kuidagi parem. see number on nii väike, sellepärast et naisi on üldse tööturul väga vähe Itaalias ja kui valim on niivõrd väike Itaalia puhul, siis see tähendab seda, et tegelikult äh, see lõhe on ikkagi ilmselt märksa suurem, kui esialgu paistab. Itaalia seadusandlikud kogud on viimastel aastatel üritanud midagi asja osas ära teha. väga mitu sammu on astutud selleks, et saavutada mm, äh, sugudevahelist võrdsust on parlamendis ähm, kaalutud kõikvõimalikke äh, valikuvõimalusi aastal kaks tuhat kümme tööhõivekomisjonis äh, äh, räägiti sellest samuti ning esindajate koja rääkis meeste ja naiste vahelisest võrdsusest sügavuti ning öö, otsustati koostada tegevuskava aastaks kaks tuhat kakskümmend mille eesmärgiks on äh, tööturul siis võrdsete võimaluste loomine. direktiiv viiskümmend neli aastast kaks tuhat kuus on äh, rakendatud äh, Itaalias ja siin on osades sätetes öeldud, et võrdsed võimalused naiste ja meeste vahel on kohustuslik tagada, siin on ette nähtud ka, siin on ära toodud ka otsese ja kaudse diskrimineerimise määratlus töökohal, igasugune äh, diskrimineerimine palga alusel võrdse töö eest on kuulutatud ebaseaduslikuks ning äh, igasugune diskrimineerimine töökohal on hukka mõistetud. see direktiiv äh, annab ka õiguskindluse, ette on nähtud trahvid kui need, kui neid reegleid ei täideta. see puudutab ka kollektiivseid töölepinguid. nimelt äh, on siis öeldud, et kollektiivsetesse lepingutesse peaksid ka diskrimineerimise vastased sätted sisse tulema ja ametis on nimetatud siis võrdõiguslikkuse ombudsman, kes peab kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil tegutsema. tööturureform, nii nagu ka kolleegid varem ütlesid, on väga oluline ja igasugused toetusstruktuurid naiste jaoks nii nende koduses elus kui ka tööelus on üks meie peamistest eesmärkidest. võrdsete võimaluste harta äh, töökohal, mis äh, oktoobris kaks tuhat üheksa vastu võeti, on harta, millele võivad ettevõtted vabatahtlikult äh, allkirja anda. härra esimees tuletab meelde, et kõneaeg on kõnelejal otsa saanud ja, ja palub kõnelejal jutt kokku võtta. proua Bianchi jätkab, vabandust, ma tegelikult arvasin, et mul on natukene rohkem kõneaega. lubage mul härra Gustavson ütleb, et ta võib lõpetada oma jutu. kõneleja jätkab ma tahaksin rääkida uuest seadusandlikust tekstist, mis praegu viimase aasta jooksul Itaalias on ähm, arutelul olnud. see puudutab börsiettevõtteid. Itaalias on eesmärgiks saadud, seatud kolmkümmend protsenti aastaks kaks tuhat viiskümmend, nelikümmend protsenti kaks tuhat ja sealt kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks. seda toetavad äh, mõlemad seadusandlikud kogud ja ilmselt äh, kujuneb sellest üsna kiiresti seadus. ja ma tahaksin lõpetuseks äh, korrata seda, mida juba on öeldud Te siin tsiteerisite Virginia Woolfi raamatut Zone ja tänases Euroopas on naiste majanduslikkuse sõltumatuse mõte muidugi väga oluline. aga nagu eelkõnelejad on öelnud, ühiskonna tulevane korraldus mängib olulist rolli, kui me tõesti tahame saavutada soolist võrdõiguslikkust ja seda me ju ometigi saavutada tahame Euroopas, majanduslik sõltumatus jah, sellele, kuid samas peab ühiskonda organiseerima tulevikule vastavasse vormi. suur tänu! ja läheme edasi järgmise kõneleja juurde ja sõna saab proua Theresa Anhinio, kes on põhiseadus, põhiõiguste, vabaduste ja tagatiste komisjoni liige Portugali äh, Äh, parlamendis, nii et teil on sõna, palun. suur tänu, härra esimees, austatud äh, parlamendisaadikud, äh, kallid kolleegid. mul on väga hea meel osaleda sellel kohtumisel. see on minu jaoks suur au ja ma loodan, et minu osalemine panustab positiivsele tulemusele. sotsiaalne mõõde ebavõrdsuses on järjest rohkem ja rohkem selge soo poolt vaadates on meeste ja naiste võrdõiguslikkus kinni sellest, et tuleb eh, meestele ja naistele omandatud soorolle täita. loomulikult meie eesmärgiks ei ole erinevuste väljatoomine sugupoolte vahel, vaid eh, tasandada neid erinevusi, mis on bioloogiliselt põhjustatud ja mis eh, suruvad siis inimesi teatud vormidesse üldiselt keskendutakse võrdõiguslikkuse puhul just sellele, et tuleb mõista sellele, et võrdsed, kuid see on pidevas liikumises, see, see, kes me oleme, seda ei saa meie sugu otsustada alati, vaid me oleme ju pidevalt liikumises ja, ja äh, palgalõhedele tuleb ka samamoodi lahendada. palgalõhed naiste ja meeste vahel on ebavõrdsuse üks kõige jäärapäisemaid äh, äh, näiteid mehed ja naised pikkade stereotüüpide tõttu mitte ei saa ainult sama töö eest erinevat palka ja naised siis äh, vähem, vaid et neid palgatakse ka erinevatele töökohtadele, kus on siis tüüpilised naise töökohad, äh, mille eest makstakse oluliselt vähem. täna on täiesti selge, et äh, ajaloolised sotsiaalsed mudelid on töökoha valikut ja turgude suundi mõjutanud ja seda naistele jällegi, jällegi saavad sellest kahju naised Portugali põhiõiguse üks peamistest aspektidest on võrdõiguslikkus ja meie riik üritab seda nii tõhusalt kui võimalik edendada läbi poliitikate vastuvõtmise. me oleme elimineerinud igasugu diskrimineerimise naiste vastu ja see on meie jaoks väga oluline, see on oluline äh, demokraatia kvaliteedi ja arengu tagamiseks. mis on aga huvitav, on see, et Äh, Portugali naised on juriidilises mõttes äh, väga heas olukorras ja sotsiaalsed ja äh, palub härra esimees tõlkida suureks tänuks kõnelejal aeglustada oma ette lugemist. naiste tööhõivemäärad näiteks on Portugalis väga kõrged, enamus ülikooli õpp-, õppejõud on naised teadus- ja tehnilistel kohtadel asuvad samuti peaasjalikult naised. kahjuks aga teised äh, andmed on näidanud hoopis teistsugust pilti. naiste palk on üldiselt äh, väiksem kui meestel, äh, kodused tööd on peaasjalikult nii-öelda naiste tööd ja poliitilistes erakondades on ka naiste esindatus väga väike võrreldes naiste osalusega tööturul. kokkuvõtteks see, et äh, seaduse sõna ja tegelikkus äh, on äh, erinevad asjad, on fakt, Portugalis on see meie jaoks kõige suurem väljakutse. põhiseadus ja juriidiline süsteem on seadnud endale eesmärgiks naiste emantsipeerumise, kuid samas tuleb sellele juurde panna ka sotsiaalne normatiivsus, mida naised teinekord ka heaks kiidavad, mille peamiseks südameks on see, et see, mis toimub tegelikkuses, läheb vastu emantsipeerumise ideele. üks erinevusi näiteks on see, et millised on sõltumatud sotsiaalsed liikumised. see süsteem on suudetud ülevalt alla sotsiaalsele üleminekule, mis on selgelt näha naiste valimisõiguse puhul, eestvõitluse puhul olnud väga oluline on see, kuidas jõustamine võib äh, tegelikult takerduda selle taha, et võrdõiguslikkuse küsimustest ei ole nii juriidilised, äh, ei ole nii seadusandjad kui ka ühiskond laiemalt aru saanud. Portugali jaoks kõige suurem probleem on just nimelt seadusandluse ja praktilise rakenduse vaheline lõhe. see tähendab seda, et sotsiaalne süsteem ja poliitiline süsteem ja juriidiline süsteem, õigussüsteem ei ole omavahel äh, ühes sammus seda näitab seda, et on äh, mõnedes, äh, mõnedel ametikohtadel ainult naised äh, ja tegelikult ka lepingulised suhted on naiste puhul märksa hapramad kui, kui meeste lepingute puhul. seadusandlusega üritatakse seda probleemi leevendada, tuleb tagada võrdõiguslikkus härra esimees palub jällegi aeglustada, kuivõrd kõneleja kiire, kiirustas jälle nagu ma ütlesin, mis puudutab informatsiooni tähtsust, on väga oluline rõhutada seda, kui oluline on andmekogumine. tuleb äh, läbi viia rohkem ju-, uuringuid ja tuleb rohkem sobivaid andmeid koguda. väga oluline on ka see, et äh, stimuleeritakse äh, kodanikuühiskonna vabakondade öö, osalust õigusinstitutsioonide äh, ja poliitikutega, poliitilise institutsiooniga tuleb rohkem koostööd teha. me oleme äh, oma viimases põhiseaduses määratlenud riigi suurema osaluse võrdõiguslikkuse juurutamiseks üle kogu ühiskonnas selleks, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus ei oleks mitte ainult õiguse ja sotsiaalse õigluse küsimus, vaid oleks eeltingimuseks äh, ka äh, jätkusuutliku kasvu, töökohtade ja solidaarsuse mm, osas seatud eesmärkidele, me näeme selgeid lõhesid mm, selle vahel, mida ütleb seadusena ja mida tegelikult on tehtud selleks, et meeste-naiste õigusi tagada. Portugalis mm, näiteks meeste ja naiste poliitilise esindatuse vahel on suured lõhed aga sedasama ei saa öelda mõlema sugupoole esindatuses majanduslike otsuse langet-, majanduslike öö, otsulangetusprotsesside juures, kus naisi on oluliselt vähem. selleks, et olukorda muuta, võttis Portugali valitsus eelmisel nädalal vastu reeglistiku, mille kohaselt peavad ettevõtted vastu võtma võrdõiguslikkuse plaanid, mis tuleb heaks kiita selleks, et tagada meeste ja naiste võrdõiguslikkus ettevõtete juhatuses seda soovitatakse ka nüüd siis eraettevõtetele, see otsus võeti vastu riigiettevõtete osas ja valitsus vaatab selle asja üle iga kuue kuu tagant. Portugali parlamendil on väga oluline roll nende poliitikate seiramisel, eriti läbi võrdõiguslikkuse allkomisjoni, aga mitte ainult. väga oluline roll on parlamendil ka seaduseloojana, debati algatajana ning selle teema viimise osas ühiskonda laiemalt. ta on seda teinud varem ja kavatseb seda teha ka nüüd ja lõpetuseks viimane märkus, äh, see, mis puudutab neid raskeid aegu, mida me praegu elame läbi ja mis, äh, kuidas see mõjutab naisi, see tõsine majanduskriis, milles millega me oleme vastamisi, see võib muidugi loomulikult võrdõiguslikkusele anda kõva hoobi ähm, ja see tähendab seda, et naised on järjest ja järjest haavatavamas olukorras meie peame seega täiesti selgelt keskenduma sellele, et praegune kriisiolukord ei viinud, vii naiste olukorra veelgi halvenemiseni äh, tööturul, selles osas on palju teha, aga palju on veel teha par-, parlamendisaadikutel on kanda väga oluline vastutus, see ei olnud varem lihtne, seda ülesannet täita ja kindlasti ei ole see kerge praegu ja sellega ma lõpetaksin ja tänan teid tähelepanu eest. And... Äh, suur aitäh ning nüüd kuulame ära siis eh, kolme erineva, me oleme kuulnud kolme erineva parlamendisaadiku sõnavõtud. ma tänan teid nende sõnavõttude eest. ja nüüd läheme siis sõnavõtjate nimekirja juurde ja enne kui ma teile sõna annan, tahaksin öelda, et me ootame proua Redingit, volingut, volinikku, talle on eraldatud pool tundi. nii et, et kui ta siia jõuab siis me peame talle kohe sõna andma. nii et, et ta saaks ka vastata küsimustele, enne kui ta lahkub. nüüd annan sõna proua Ališa Olissovskale Poola parlamendist. ning palun pidage kinni kõneajast. niisiis, nüüd on teil sõna ja sõna on teil kolmeks minutiks. suur tänu härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad. naisterahvad, kes on edukad eraelus, on valmis tegelikult panustama ka omavalitsuse tasandil või regiooni tasandil eh, poliitika kujundamistesse. sellised naisterahvad eh, otsivad ka tööd, töö agentuuride kaudu, nad on tavaliselt lojaalsed töötajad ja hoolikad. sellised naisterahvad üritavad leida tööd, mis oleks kindel. naised, kes on aga asunud ettevõttes juhtimispositsioonile, peavad arvestama teiste meestega, kes on ka ettevõtte eesotsas. ja meeste hulgas äh, ei ole väga palju valmidust sotsiaalset tööd teha. kuuskümmend viis protsenti naistest käib äh, Poolas tööl, aga sünnituspuhkusega on meil eriti probleeme, eriti just erasektoris. tööseadusega on küll päris palju asju ette kirjutatud, kuid äh, väga paljudes teaduse lõigetest ei peeta kinni. sünnituspuhkuselt või emaduspuhkuselt tagasi tulevad naised tavaliselt ei saa tagasi oma endist töökohta, vaid pigem madalama palgaga koha. ja selline kohtlemine ei ole õige. mina leian, et ähm, naistel peaksid olema meestega samasugused õigused ja ei, ei saa olla nõus sellega, et nende olukord halveneb. naiste olukord on halb ka siis, kui nad soovivad laenu võtta Poolas, eriti siis, kui neil on lapsed. Ehm, naiste diskrimineerimine ei toimu mitte ainult äh, majanduslikul tasandil, vaid tegelikult ka moraalsel tasandil. ja seepärast tuleks nüüd mõelda, mida oleks võimalik äh, ära teha üksikvanemad, kes peavad partneriteta hakkama saama, nende olukord on niigi raske, seepärast tuleb hoolitseda sellest, et neil oleks võimalik laenu võtta äh, tundub, et naiste võimalused võrreldes meestega on tõesti piiratud ja väga tähtis on emantsipatsiooniga edasi minna, eriti just praegu kriisi ajal, kus igaüks oma rahakotiga tegelikult tunneb, et olukord on läinud halvemaks ja meil on väga palju naisi, kes peavad üksi oma lapsed üles kasvatama. suur tänu ja nüüd proua Popa Rumeenia senatist, palun Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi, drage colege, un călduros la mulți ani și o zi frumoasă. Uh, aitäh, lugupeetud kolleegid. Sooviksin teile uh, soovida palju õnne kaheksanda päev, märtsi rahvusvahelise naistepäeva puhul ja ma olen töötanud haridussektoris ligemale kakskümmend aastat ja täna ei tahaks ma kõnelda mitte üksnes hariduse kvantiteedist, vaid ka kvaliteedid. haridus on teadlaste sõnul üks kõige olulisem vahend, mis aitab inimeste mõttelaadi muuta ning äh, kui ma ülikoolis tööle hakkasin, siis äh, oli minu kõrval veel ainult kolm naisõppejõudu. Äh, tänaseks on olukord aga oluliselt muutunud, siis inimeste vaimulaad küll muutub, aga suhteliselt aeglaselt. palgalõhet seletatakse tihtipeale sellega, et meestel on kõrgemad ametikohad ettevõtetes ning tihtipeale mehed töötavad äh, sellistes äh, sektorites, äh, kus mehed domineerivad, näiteks poliitika. ma loodan, et Euroopa Parlamendis olukord siiski tulevikus muutub ja muutub ka mujal ühiskonnas, et naisi on rohkem Äh, samas äh, teooria ja praktika vahel on endiselt veel väga suur lõhe. ma arvan, et meil on äh, selles valdkonnas vaja Euroopa tasandil poliitikaid ja meil on vaja Euroopa tasandil poliitikaid selleks, et kaotada palgalõhe. nagu ma ütlen, mina ise tulen haridussektorist ning mina üritan inimesi ette valmistada eluks tulevases Euroopas. ma arvan, et meil on Äh, vaja ettepanekuid, mis puudutavad ajavahemikku kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat nelikümmend, ma arvan, et me peame aitama noortel inimestel äh, tuua kaasa muutust vaimulaadis. inimesi äh, endiselt tööturul kasutatakse, ära ekspluateeritakse ning kui me tahame sellist olukorda muuta, siis me peame inimeste mõttelaadi muutma. ja ma ütlesin, et haridus on ainus viis, kuidas seda saab teha ma arvan, et me peame kogemuste vahetust suurendama Rumeenias Äh, meil on palgalõhed olemas, aga need äh, palgalõhed on vähenenud. Äh, tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal oli see kakskümmend üks protsenti, nüüd ainult kaksteist protsenti, nii et, et see on üsna oluline vähe, vähenemine. Rumeenia parlament on võtnud vastu mitmeid olulisi algatusi ja nüüd on välja kuulutatud ka üleriigiline võrdse palga päev, mis juhib tähelepanu siis palga ebavõrdsustele Ehm, Rumeenias on läbi viidud ka kampaania, mille eesmärgiks äh, oli just maapiirkondades elavatele naistele võrdsete võimaluste loomine veel üks näide eh, headest toimimistavadest. meil on Rumeenias olemas riiklik võrdsete võimaluste amet ning see amet töötab välja teatud poliitikat, samuti üritab inimeste meele, mõttelaadi muuta ning eh, õhutab naisi nii poliitilisel tasandil kui ka siis eh, muudes valdkondades aktiivselt tegut-, tegutsema. praegu on Rumeenia senatis seitse nait-, naist ja see on tõesti väga väike esindatus. Rumeenia ühiskond ei ole veel valmis äh, muutusteks, inimeste mõttelaad ei ole veel muutunud sel määral, et naised saaksid täismääral ühiskonnaelus osaleda Äh, nagu ma ütlesin, poliitika on endiselt veel suuresti meeste domineeritud valdkond ja tahaksin küsida, kas Euroopa Komisjon plaanib eda-, veel mingeid meetmeid naiste rolli tõhustamiseks, aitäh! jah, ma tutvustaksin nüüd järgmist sõnavõtjat this is um, the, the second part of the meeting, uh, this third part of the meeting, and, uh, and we're going to take the opportunity to hear about. niisiis vaatame nüüd siis, uh, mida me saaksime teha selleks, et uh, seda palgalõhet kaotada ning mul on väga hea meel tervitada siin Vivian Redingit, Euroopa Komisjoni asepresidenti, kes vastutab põhiõiguste, õiguste ja kodanikeõiguste eest ning ma annan volinikule kohe sõna, kui ta valmis on. mina olen alati valmis, härra esimees, kui teie seda palute. niisiis, daamid ja härrad, mul on väga hea meel näha teid siin saalis nii arvukalt see näitab, et parlament on tänase teema hästi valinud ning on otsustanud seda teemat arutada äh, väga äh, paljude erinevate meeste ja naistega. Äh, viimased arvud sugudevahelise palgalõhe kohta näitavad, et praegu on see kuusteist koma neli protsenti see lõhe on vähenenud möödunud aastaga võrreldes, kui see oli seitseteist protsenti aga ma arvan, et mitte keegi ei saa suhtuda entusiastlikult äh, selle palgalõhe vähenemise temposse. Äh, ka see, et rohkem naisi tööturule saada, lähe-, kulgeb väga aeglaselt ja ka diskrimineerimise vähenemine kulgeb väga aeglaselt. kui me seda palgalõhet analüüsime, siis me näeme, et kõik liikmesriigid on mures, kuigi erinevused liikmesriigiti on väga suured ning mõnikord äh, arvud võib-olla äh, pane, panevad teid ekslikke hinnanguid andma, sellepärast et on liikmesriike, kus see palgalõhe on väga väike, aga see ei ole tingitud mitte sellest, et palgalõhet ei oleks, vaid lihtsalt sellest, et väga vähe on naisi, kes üldse töötavad ning eh, enamik naisi töötavad väga kõrgetel ametikohtadel, kus palgalõhed ei ole võib-olla niivõrd olulised. seega vaatamata nendele vastandlikele arvudele, aga puudutab see palgalõhe probleem kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, sõltumata sellest, milline tööturumudel neid on ja see on tõesti väga huvitav. sellest ajast saadik, kui kriis algas, on äh, see kriis mõjutanud äh, tööturul negatiivsemalt just mehi. Äh, vähemalt niimoodi kirjutatakse ja see on võib-olla ka tõsi, aga naised on juba algusest peale olnud väga ebasoodsas olukorras ja ja nende olukord on muutunud veelgi halvemaks kui meestel, seda nii tööturule sisenemise osas kui ka kogu nende töökarjääri jooksul kahe tuhande kümnenda aasta andmed näitavad järgi, et äh, see tööhõive vahe on peaaegu kaksteist punkti meeste kasuks. seitsekümmend protsenti on meeste tööhõive määr ja kuuskümmend protsenti siis on naiste oma ja ma siin natukene ümardan asju selleks, et äh, näidata äh, seda protsenti natuke selgemini ja see tööhõivemäära erinevus on veelgi suurem, kui me vaatame seda, kes töötavad täisajaga, kes osalise tööajaga. kaheksa protsenti meestest töötavad osalise tööajaga ning kolmkümmend protsenti naistest töötab osalise tööajaga. ja loomulikult mõjutab see ka palgaerinevusi ma äh, olen juba pikka aega korranud ja olen selle väga selgelt välja öelnud ka tööministritele äh, äh,. meil on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias eesmärk, et et tööhõive määr peab jõudma seitsmekümne viie protsendini. me ei jõua mitte kunagi selle eesmärgini, kui naised tööturule ei tule, see on täiesti selge. mehed üksinda ei suuda aidata meil seda eesmärki saavutada. selleks, et me selle eesmärgi saavutaksime, on meil vaja, et ka naised tuleksid tööturule kõigil tasanditel, ka kõrgematel tasanditel. see on hädavajalik selleks, et me suudaksime kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid täita. samuti me teame, et naised on paremini kvalifitseeritud kui mehed ja üha rohkem nii. võib-olla te olete kuulnud, et praegu juba kõneldakse sellest, et äh, et võib-olla tuleks kehtestada mingid kvoodid. mina äh, olen alati öelnud et, et kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest on naised, see tähendab, et äh, naiste anded on meie jaoks olemas ja kasutatavad. nagu te näete, mehed on endiselt džentelmenid, ma sain kingituse aga ma nüüd jätkan. niisiis, nagu te juba olete neid arutelusid kvootide teemal kuulnud, see arv, mida mina alati mainin, on see et, et kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest on naised. see tähendab seda, et naiste, naised on andekad ja võimekad aga need anded ja võimed ei leia väljendust kõrgema juhtivatel töökohtadel ja paremates töötingimustes. nii et, et meil on väga palju statistilisi andmeid, mis tegelikult ei pea paika. kvaliteet ja talent ei ole kuidagi kooskõlas selle olukorraga, mis tegelikult tööturul valitseb kui me vaatame, kust need erinevused siis sisse tulevad, siis õnneks me näeme, et meie õigusloomealane töö on vilja kandnud. meil on kahe tuhande kuuenda aasta direktiiv, mis käsitleb otsest diskrimineerimist, võrdset tasu võrdse töö eest ning äh, üha vähem on selliseid äh, juhtumeid, kus leiab aset otsene diskrimineerimine ning äh, see on otseselt seotud siis meie seaduste tõhusa toimimisega. aga miks siis ometigi selline suur sugudevaheline palgalõhe Euroopas eksisteerib? põhjus on selles, et see lõhe ulatub palju kaugemale küsimusest võrdne tasu võrdse töö eest võrdne tasu võrdse töö eest, see põhimõte on meil olnud tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendast aastast alates ning meil on olemas ka direktiiv, mida liikmesriikides kohaldatakse ning kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on mul plaanis läbi viia analüüs selle kohta, kuidas see direktiiv tegelikkuses on toiminud. aga ma võin teile juba öelda, et näib, et direktiiv on vilja kandnud niisiis, probleem ei ole seadustes või seaduste ebatõhusas kohaldamises. see, see ei ole põhjuseks, miks sugudevaheline palgalõhe eksisteerib. põhjusi on teisi ja neid on palju. ma juba viitasin sellele, et väga paljud naised töötavad poole kohaga. samuti äh, vanemapuhkus, mida naised kasutavad palju sagedamini kui mehed ning äh, naiste oskuste pidev alaväärtustamine. minu arvates ähm, on siin tegu lihtsalt majandusliku veaga, sellepärast et kui äh, neid äh, oskusi, mis naistel on, rohkem ära kasutatakse, rohkem edendatakse, oleks meil palju vähem majanduslikke probleeme. muide, äh, hiljutised teaduslikud uuringud on seda ka tõestanud. ning loomulikult naised äh, töötavad äh, arvukalt just nimelt nendes majandussektorites, kus palk on väike. niisiis, kui me tahame seda palgalõhet kaotada, on meil vaja mitmetahulist lähenemist, me peame pöörama tähelepanu äh, probleemi põhjustele ning kõik peavad tegutsema, nii tööandjad, seadusandjad, sidusrühmad Äh, me oleme otsustanud korraldada info, korraldasime infokampaania kolm aastat tagasi, selle kampaania eesmärk äh, on inimeste teadlikkuse tõstmine, meil on olemas ka äh, kampaaniapartnerite võrgustik, ma oletan, et paljud teist on täna siin saalis, ja need inimesed siis ka vahendavad kampaania sõnumeid, levitavad kampaania materjale Äh, levitama seda infot nii tööandjatele kui ka töövõtjatele, infot, mis puudutab eksisteerivaid palgaerinevusi. samuti te teate, et meil on olemas Euroopa võrdse palga päev. Äh, sellel aastal toimus see teisel märtsil, nii et, et olukord oli pisut parem kui möödunud aastal, kui see toimus neljandal märtsil. jah. me oleme paari päeva võrra ettepoole liikunud ja see, seda päeva äh, tähistatakse siis ähm, äh, igal aastal sellel päeval, mis viitab siis äh, nendele täiendavatele päevadele, mida naine peaks, mis naine peaks töötama, et saavutada sama palka kui mees, nii et, et me oleme siin paari päeva võrra ettepoole liikunud ja see on kindlasti äh, Äh, progress, me oleme, meil on, komisjonil on olemas ka veebi, äh, veebileheküljel informatsioon selle kohta, äh, kuivõrd absurdne palga, palgalõhe tead-, on ah,, nagu ma aru saan, seda filmi kavatsetakse kõigile siin näidata. niisiis, te teate, et tööandjad on just need, kes saavad kõige rohkem seda palgalõhet mõjutada ning seetõttu on väga oluline, et nende teadlikkus äh, palgalõhest äh, eksisteer-, oleks olema, tõuseks. me käivitasime hiljuti projekti, mille eesmärgiks on just nimelt ähm, siis ettevõtete teadlikkuse tõstmine palgalõhede küsimuses, äh, selle põhjustest, selle tagajärgedest ning me tahame toetada neid ettevõtteid, kes on huvitatud siis soolise võrdõiguslikkuse edendamisest. meil on plaanis koolitused, kogemuste vahetused ning äh, me tahame, äh, daamid ja härrad, ma olen äh, oma töö käigus, eriti töö käigus, mis puudutab kvoote, Äh, näinud, äh, kui oluline on tõestada asjade paikapidavust ärilisest aspektist, näiteks tõestada, et kui on rohkem naisi ettevõtteid, kui on rohkem naisi otsuste langetajatena, kui on rohkem lai, naisi ettevõtete juhatuses, et see tegelikult ei ole ettevõttele koorm, koormuks, vaid pigem suurendab ettevõtte sissetulekut niisiis ma usun sellesse mantrasse, seda tuleb pidevalt korrata sest et siin on võimalus, äh, kuidas me saame kiiremini edasi liikuda ja naisi aidata. Äh, liikmesriikide äh, ametiasutused on samuti väga olulised, ähm, ka nemad peavad siis ähm, avaldama mõju e-, ettevõtetele, sotsiaalpartneritele ja mitmetele muudele partneritele ma tervitan neid meetmeid, mis mõned liikmesriigid on välja töötanud selleks, et palgalõhet vähendada, mõned teate selliseid asju nagu Logip, seda kasutati esimest korda Rootsis ja nüüd ka Saksamaal, tegemist on siis programmiga, mis aitab ettevõtetel analüüsida neid põhjusi, miks selline põhjendamatu palgalõhe e-, eksisteerib ning aitab äh, ettevõtetel ebavõrdsust vähendada komisjon äh, igatahes toetab äh, seda programmi ning äh, tahaksin parlamenti samuti osutatud abi eest tänada, tahaksin tänada näiteks proua Baueri töö eest, mida ta teeb palgalõhe küsimuses. ootame suure huviga teie raportit, mis praegu on ettevalmistamisel ja kindlasti aitab meil süveneda kogu sellesse teemasse ja loomulikult minu kolleegid äh, komisjonis tegelevad ka selle teemaga, on väga oluline, et me juhiksime pidevalt tähelepanu sellisele ebavõrdsusele ja äh, sellisele ebavõrdsusele, mis meie ühiskonnas eksisteerib, nii et suur aitäh kõigile! Uh, suur tänu, proua Reding! mul on väga hea meel, et te leidsite aega osaleda meie jaoks kõige tähtsamal päeval ja nüüd kohe näemegi seda videoklippi, millest te rääkisite, see on Euroopa Parlamendi poolt ette valmistatud video. ei, esimees parandab ennast, ütleb komisjon. It's really good, I think. väga vägev klipp minu meelest, ütleb härra esimees. aga nüüd siis on võimalus küsimusi esitada volinik Redingule. me peame kohe, ta peab üsna varsti lahkuma ja meil on veel teisi kõnelejaidki. nii et eh, parlamendisaadikud, Euroopa Parlamendi saadikud Teile ma tuletaksin meelde, et teil on võimalus kahekümne neljandal aprillil veel volinik Redinguga kohtuda, nii et tehke lühidalt, teil on maksimum kaks minutit. ja kõigepealt saab sõna aga Küprose esindaja, härra Fütes. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin äh, kõigile kohalolevatele naistele, aga üldiselt äh, naistele soovida kena naistepäeva, äh, pikka iga ja edu teile! mul on väga hea meel rääkida täna siin sellest väga olulisest küsimusest. meie koduriigis tööhõive ja sotsiaalkindlustuse minister on äh, rakendanud tegevuskava, mis aastal kaks tuhat viisteist peaks päädima, see on siis palgalõhe vähendamisele suunatud ja seda kaasfinantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist. see on innovaatiline programm, seal on mitmeid meetmeid teiste hulgas, tööinspektorite koolitamine ka võrdse palga äh, sätete täitmise osas tööinspektorite osalemine visiitidel teistesse Euroopa liikmesriikidesse selleks, et äh, tutvuda teiste inspektsioonide poolt rakendavate meetmetega. sekkub härra esimees, härra esimees küsib, et kas teil on küsimusi proua Redingule Küprose kollel jätkab, kas Euroopa Liit ja Euroopa Parlament on valmis seda Küprose riigi programmi toetama, nii nagu ka teiste riikide programmi, selleks, et võrdõiguslikkus oleks tagatud Küprosel paremini ja et inimõigused oleksid paremini kaitstud. ja millised on siis, kõneleja ütleb, komisjoni ah, Euroopa Komisjoni plaanid selles osas. suur tänu, ütleb härra esimees. Läheme edasi. härra Heleni Tšiaussi Kreekast, palun, teil on maksimum kaks minutit ka kõneaega. ja küsimused palun ainult proua Redingule. suur tänu, härra esimees, mul tegelikult ei olegi küsimust esitada nii et räägin võib-olla pärast lõpupoole, kui soovite kõneleja palutakse siiski jätkata. sekkub nüüd aga härra esimees, jah, teeme pärast, pärast seda, kui proua volinik on lahkunud. proua kõneleja, sellisel juhul äh, annaksin proua volinikule jah, võimaluse vastata teiste küsimustele ja räägin ise hiljem. härra esimees tänab ja lubab, et äh, kõneleja saab esimesena pärast sõna. nüüd äh, proua Ines Medeiros äh, Portugalist ja tõesti, palun küsimused ainult proua Redingule. härra esimees, ähm, tegelikult äh, mul on üks väike sõnavõtt ja küsimus äh, proua Redingule ma tahaksin küll oma küsimuse esitada, kui ma ei tee oma väikest sõnavõttu sinna ette, siis see küsimus on selline sisutu natukene. mis ma siis nüüd teen? härra esimees, ma seletan. proua Reding peab lahkuma hiljemalt kell kaksteist ja sellepärast ma tõesti tahaksin, et te keskenduksite nendele küsimustele, mis teil on esitada konkreetselt talle, sellepärast et muidu jäävad need vastamata. proua kõneleja küsib, palju te mulle aega annate? kui teil on küsimus küsimus esitage praegu, pärast saate hiljem. kõneleja ütleb, ma sellisel juhul räägin hiljem. proua Kohmeriin Euroopa Parlamendist. Yes, thank you. Herzlichen Dank. Suur tänu. suur tänu me räägime täna sellest väga tähtsast küsimusest, võrdse töö eest ühesugune palk, see on asi, mis peaks olema iseenesestmõistetav ja otse loomulikult usun mina, et selle küsimuse peaksid lahendama turud. keegi, kes töötab hästi, peaks saama sellest ka korralikku palka. aga, ja see on midagi, mida ei tohiks ära unustada, turg ei toimi, tundub vähemalt nii. ja põhjuseks on see, et siin tulevad mängu erinevad äh, parameetrid ja tegurid, millega võib-olla ei ole arvestatud või vähemalt ei arvestatud, et need tegurid võiksid mängida rolli tööturul. seepärast tahaksin proua Redingult teada saada, kuidas eh, töö hindamise küsimust eh, komisjonis lahendatakse kui tehakse seda täpselt ühte sama tööd, kui mehel ja naisel on täpselt ühesugune töökoht ja kui neile siis palka makstakse, siis on väga lihtne näha, et palk on erinev. aga kui on erinevad töökohad, näiteks kui võrreldakse autoremondi luksepa ja meditsiiniõe palka, kuidas te siis eh, hindate seda eh, vahet? jah, ma tean, et palga panevad paika turud, kuid kuidas te siis eh, hindate või või usaldate neid äh, turumehhanisme? ja peale selle hakkavad veel väga tähtsat rolli mängima ühiskondlikud tegurid, mis on ühiskonna jaoks tähtsam, väärtuslikum ja seepärast tahaksingi teada, kas komisjon äh, arvab, et ka siin peaks midagi ette võtma ja kui jah, siis mida? ja peale selle tahtsin teid äh, õnnitleda selle puhul, et te olete nii järjekindlalt selle küsimusega tegelenud, et te ei ole kunagi järele andnud ja ikka ja jälle selle küsimusega uuesti äh, meie ette tulete. proua Nedeltševa äh, Euroopa Parlamendist. suur tänu, härra esimees. Äh, minu kord on nüüd äh, tänada siin komisjoni asepresidenti äh, selle eest, et ta andis meile ülevaate naiste olukorra kohta tööturul Euroopa Liidus ja ka selle eest, et ta on viidanud sellele, et Euroopa Liidu sees ei ole meeste ja naiste võrdõiguslikkus mitte sugugi saavutatud. mul on kaks küsimust, härra esimees. kõigepealt ma tervitan voliniku otsust mitte kohe Äh, hakata võtma vastu piiravaid meetmeid, vaid läbi viia kõigepealt nõuandemenetlus, äh, mis aitaks institutsioonidel siis vastu võtta hiljem konkreetseid ja adekvaatseid meetmeid. kas te võiksite natukene rohkem rääkida sellest kalendrist, mille te olete paika pannud selle konsultatsiooniprotsessi jaoks ja millised on olnud need tulemused, mida te siis ootate? ja teine küsimus, äh, ma tahaksin tähelepanu pöörata ühele mõttele, millest me oleme siin Euroopa Parlamendis rääkinud. nimelt igas liikmesriigis on meil selliseid organisme, kes vastutavad äh, meeste ja naiste võrdõiguslikkuse eest. Äh, proua volinik, mulle tundub, et nende mandaati tuleb toetada, kui neil ei ole piisavalt vahendeid, piisavalt pädevust ja õiguslikke vahendeid, siis nad oma tööd teha ei saa, võiks neid kõiki parandada, see oleks väga konkreetne samm ka palgalõhe ületamiseks, millised on teie mõtted selles küsimuses, kas on tulemas mingisuguseid algatusi komisjonist ka selles suunas, suur tänu. proua Brandner, samuti Euroopa Parlamendi saadik. jah, suur tänu, istun siin, istun siin Ähm, te ütlesite täiesti õigustatult, et on väga palju erinevaid põhjusi palgalõhe jaoks ja te ütlesite juba, et juba tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendast aastast Rooma lepingutes on kirjas võrdne kohtlemine, nii et meil ei ole mitte midagi uut seadusandlikul tasandil teha, lihtsalt kõik, mis on vastu võetud, tuleb rakendada. Te ütlesite kvootide kohta täiesti õigustatult, et ei ole praegu õnnestunud äh, vabatahtlikult ettevõtetel see süsteem sisse viia ja sellepärast on veel vaja nüüd seadusandlikke meetmeid. kuid palgalõhe puhul me näeme, et seadusandlikest meetmetest ei piisa. meil on äh, võib-olla tõesti vaja siseriiklikul tasandil meetmeid, aga äkki peaksime Euroopa Liidu tasandil äh, rohkem läbipaistvust looma, aitma, aitama tõesti ka kuidagi üheskoos, kas kollektiivhagide kaudu või kuidagi teistmoodi seda olukorda pahandada. ehk et me saaksime siis tõesti üheskoos äh, lõpuks ellu viia see seadusandlik alus, mis juba viiekümne seitsmendal aastal paika pandi. I was wondering if härra ka-, Küdžani, kas teil on küsimus? suur tänu, härra esimees. jah, ma tahaksin tervitada siin äh, volinik Redingut. Äh, proua Edith Bauerit äh, sooviksin ka tervitada, kõneleja ütleb, et ta läheb üle emakeelele ungari keelele. ma tervitan siin väga südamlikult äh, Äh, proua volinikku ja proua Bauerit. mul on kaks küsimust. Äh, proua Bauer on ka ungarlane, aga ta elab Slovakkias. ja tema on tegelikult rahudiktaadi ohvriks äh, langenud. tuhande üheksasaja kahekümnendal aastal kolm koma viis miljonit inimest lihtsalt ajalooliste viperuste tõttu sattusid elama Ungarist väljapoole ning äh, proua Reding, tahaksin teie käest teada saada, kuidas on võimalik, et üheksakümne üheksa aastane naine Slovakkias äh, on sattunud raskesse olukorda, sest tema Ungari kodakondsus võeti ära. kuidas te seda olukorda hindate? väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on palgalõhe just nendes ettevõtetes suurem või suurenenud, mis tulevad Lääne-Euroopast või mille peakorterid on Lääne-Euroopas. kuidas on see võimalik? me oleme tõesti üllatunud, on täiesti uskumatu, et Ungari ettevõtted peavad kinni Euroopa Liidu nõuetest, aga suured ettevõtted Lääne-Euroopast ei tee seda ja palgalõhed seal on väga suured. To ja nüüd saab sõna proua Reding vastamiseks, palun. suur tänu, härra esimees. ma alustaksin lõpust ja ütleksin, et ma ei arva, et me praegu peaksime sellel arutelul rääkima liikmesriikide vahelistest konfliktidest ja vähemuse küsimustest äh, nüüd aga palgalõhe on täiesti selge, et seadusandlus on paigas. ja aastal kaks tuhat kolmteist tahan ma esitada ülevaate selle kohta, kuidas seda seadusandlust erinevates liikmesriikides on rakendatud ja mis selle seadusandluse tulemused on olnud. ma ütlesin teile juba varem, aga mitte väga äh, teaduslikult, äh, kõigepealt see ülevaade peab tulema aga ma ütlesin juba, et äh, mida esimene anal-, esimesed analüüsid ja hinnangud näitavad seda, et ähm, seadusandlus on hästi rakendatud ja toob seega ka tulemusi. aga palgalõhe peamised põhjused äh, on kahesed. kõigepealt äh, väga palju naisi on osalise tööajaga töökohtadel, mis loomulikult nende palgad kõvasti alla võtab ja teine asi on see, et väga paljud naised on sellistel töökohtadel, mis ei olegi hästi tasustatud. ja tundub, et kui mõnel töökohal järsku koondub väga palju naisi sellele tööle, siis järsku seal palgad vähenevad. nii et tegemist on tõelise sotsiaalse ja, ja majandusliku negatiivse arenguga ja seega meie teavituskampaania ongi nii oluline sest äh, teavituskampaania on suunatud ka sellele, et liikmesriikides naisorganisatsioonid äh, survestaksid äh, ametiühinguid ja siis töövõtjate liite ja nemad omakorda tööandjate liite ja et analüüs tehtaks ettevõtete kaupa. selleks, et need ettevõtted, kus on ettevõtete sisene naiste olukorra parandamise võrgustik olemas et sellised ettevõtted saavad toetust ja et neid toodaks eeskujudena teistele. meil on selle jaoks eraldi projektid käivitatud, konkreetsemat infot nende projektide kohta saate komisjonist, et kuidas stimuleerida tööandjaid oma liikmesriikides osalema nendes projektides. meie oleme välja arendanud meie oleme siis need riigid, kes äh, sellega on liitunud, selle niinimetatud kurikuulsa logib äh, läbipaistvusinstrumendi. ma kutsuksin kõiki üles, kes äh, ettevõtetega otseselt kontaktis on liikmesriikides, tagaksid selle, et seda ka kasutataks ja et järjest rohkem ettevõtteid kasutaksid ära juba praegu olemasolevaid materjale selleks, et tagada läbipaistvus oma ettevõtete puhul mida mina aga sooviksin näha lähitulevikus, on see, et äh, tuleb selline kampaania, kus tuuakse välja need ettevõtted, kes on asjaga hästi ikka hakkama saanud. tavaliselt me räägime kogu aeg probleemidest ja mustadest nimekirjadest, aga võib-olla teinekord peaks näitama ka, kes on hästi hakkama saanud, mida ettevõtted on teinud selleks, et probleemi lahendada. ja nemad võiksid olla mm, eeskujuks teistele. nüüd äh, naised juhatuses, äh, see küsimus, miks ma ei tulnud välja õiguslike meetmetega, mis oleksid siduvad kohad kahel põhjusel. kõigepealt, enne kui komisjon üldse saab äh, mingisugused meetmed vastu võtta, peab tegema äh, mõjuanalüüsi ja läbima konsultatsiooniprotsessi, me ei saa esitada ühtegi ettepanekut enne, kui need etapid on läbitud. ja teine põhjus on, ma olen juba äh, aasta aega selle teemaga tegelenud ja olen näinud seda, eh, nagu proua Kohmerin ka ütles, teinekord näeme me suuri vasturääkivusi. on esile kerkinud aga väga palju jõude, kes oma võimu koondavad, eile näiteks. ja see on väga oluline nimelt Euroopa ärikoolid on oma jõud koondanud ja loonud kogumi nende naiste nimedes, kes oma haridustasandi ja oma juhtimiskogemuse ähm, üle näe, nendes võiksid kohe võtta äh, juhtkondades üle kohad, neid on seal nimekirjas umbes kolm tuhat viissada Äh, kasutatakse ju tihti argumente, et pole neid äh, naisi, keda juhatustesse panna, pole, kust neid võtta, aga juba see iseenesest, see nimekiri peaks äh, need argumendid lämmatama. nii et me oleme näinud viimase aasta jooksul positiivseid arenguid, kus ühiskonnas ise tuleb see alge, et midagi aidata kaasa komisjoni tööle. see on tervitatav ja me peame võitlema järjest enam palgelõhe vastu kõikide meetmetega aga peame aitama loomulikult ka neid, kellel on konkreetseid ja positiivseid ettepanekuid. Küprose parlamendisaadikule ma ütleksin, et ma kohtun Küprose ministriga täna pärastlõunal ja ma räägin sellest asjast temaga, et välja selgitada see, kuidas Küprose eesistumise ajal saaksime me teatavad küsimused äh, tõsta prioriteetide sekka selleks, et Küprose eesistumisest ei oleks kasu mitte ainult Küprosele, vaid kogu Euroopale. suur tänu! suur tänu veel kord äh, teile, proua Reding, et osalesite meie kohtumisel, teilgi on pidevalt kiire, nii et nagu ma aru saan, te peate kohe lahkuma, aga lubage veel kord tänada teid. okay, we... Uh, hästi, meil on veel neli kõnelejat nimekirjas. nii et, et pidage kõneajast kinni, muidu ma pean teid jõhkralt katkestama. aga niisiis väga oluline on, et me eh, oma graafikust kinni peaksime, sest meil on veel ainult pool tundi aega jäänud ja me peame andma äh, veel oma esinejatele võimaluse ka küsimustele vastata. aga enne kui alustame siis järgmist, järgmise paneeliga, annaksin sõna äh, proua Eleni Seansile Kreeka parlamendist, palun. aitäh. Kreekas on perestruktuur selline, mis aitab naistel neid paljusid rolle täita, mida naistel on vaja täita, meil on olemas selline toetusraamistik, mis võimaldab naistel omada karjääri. kõrghariduse vallas on väga palju naisi, aga probleemiks on naiste jõudmine vastutusrikastele ametikohtadele, näiteks poliitika valdkonnas. Kreekas naisi ikkagi nähakse vanade stereotüüpide valguses ning kuigi meil on põhiseadus, on seadused, mida Kreeka parlament on vastu võtnud eh, ning eh, viinud seega Kreeka seadused vastusse direktiiviga viiskümmend neli aastast kaks tuhat kuus, mis nõuab võrdset tasu võrdse töö eest aga nüüd äh, on meil vaja äh, need äh, seadused ka ellu rakendada, muuta nad tegelikkuseks, nii et, et mehed ja naised tõesti saavad võrdse töö eest võrdset palka, et neil oleks võrdne juurdepääs tööle ning et ka sotsiaalkindlustuse vallas tuleks naisi kohelda täpselt samamoodi kui mehi mõnikord äh, on aga kokkupõrke, põrkavad kokku inimeste eraelu ja, ja tööelu, nende kogemused, äh, harjumused. ning äh, see võib tekitada seaduste rakendamisel probleeme Euroopa Liidus ma arvan, et äh, meil on olemas selline samm-sammuline lähenemine võrdõiguslikkusele, aga puudusi endiselt on. Äh, palgaerinevused on endiselt suurevad. Äh, Kreekas on palgalõhe kakskümmend kaks protsenti. naised ja noored on palju raskemas olukorras ka majanduskriisi tõttu, milles me praegu oleme. palgad on sellisel määral vähenenud, et et lihtsalt rohkem ei anna. inimesed peavad tõesti hädavajalikuga läbi ajama ning äh, siin tõstatub küsimus ka sotsiaalsest õigus, õiglusest. aitäh aitäh! proua Ines Medeiros Portugalist saab järgmisena sõna. suur tänu, härra esimees. Teil on kaks minutit, ütleb härra esimees. ma valmistasin ette äh, tegelikult oma sõnavõttu mitte ainult proua Redingule, vaid meie kolmele kõnelejale ja läheksin üle portugali keelele, ütleb kõneleja. naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse probleem seisneb selles, et see puudutab kõiki öö, momente inimese elus algusest peale ja sellepärast võib-olla ongi see probleem niivõrd raske ja võib-olla sellepärast on nii keeruline seadusandlusega üle saada sellest probleemist. seadusandlus teinekord jah, võrdõiguslikkuse osas on vägagi edasi arenenud, aga praktikas on seda väga raske ellu viia. me peame kõik mõistma seda, et ühiskond näeks äh, võrdusõikluses äh, ühiskonna äh, tõhususe ühte peamist aspekti aga loomulikult me peame oma töös keskenduma prioriteetidele, eriti praegustes kriisioludes. me ei saa pidevalt mõelda töötingimustele, hariduspoliitikale või eh, tööturukorraldusele ilma, et me kohe algusest peale ei taga seda, et eh, et need programmid tagavad suurema võrdsuse. me peame olema seadusandluse osas väga ettevaatlikud ja koostame seda niimoodi, et äh, rakendumine koha peal oleks ühtlane. näiteks näide kvoodid. Neid kvoote võib olla mitmeid, me peame olema ettevaatlikud inimesi koolitades kvoodide osas ja tagama selle, et ühiskond laiemalt, nii naised kui ka mehed, on valmis kvoodisüsteemi vastu võtma teatud piirkondades näeme me tõelist mahajäämust. tõsiasi, et noorem delegatsioon tunneb mitme dis-, tunneb mitme diskrimineerimise keerukust äh, oluliselt äh, vähem ja see mõjutab äh, nii pereelu kui ka tööelu. on teatud ühtsed väärtused, mis tuleb parema seadusandluse loomisel arvesse võtta. näiteks levib müüt, et äh, naised varem ei käinud tööl, naised on alati tööd teinud, aga teinud seda ilma rahata või väga pisku eest. ja see müüt omakorda tekitab väga keerulise olukorra, kus äh, mõned jätkuvalt peavad naiste töökäimist mingisugust, mingisuguse valikuvõimalusena, aga meeste puhul arvatakse, et tööl peab käima. kui me sellisest äh, punktist äh, läheneme, siis äh, loomulikult tekivad palgalõhed ja väga raske on sellisel juhul ka perede ja tööelu ühildamisest rääkida. ja see tekitab äh, teatud naiste hulgas järjest rohkem süütunnet, kui nad valivad töölemineku või, või karjääri tegemise. nii et me peame tegelikult mitte ainult loobuma teatud äh, müütidest äh, ja rääkima sellest Euroopa-üleselt, vaid meil on vaja regulaarseid äh, kampaaniaid selleks, et mõtteviise muuta ja minu küsimus tegelikult oli, mis ulatuses komisjon ja Euroopa Parlament võiksid tegeleda nende kahe punktiga, mis tihti jäävad kahe silma vahele, et me saaksime rakendada jätkusuutlikud poliitikad, mis on inimestele ka südamelähedased, eriti praeguses raskes olukorras. suur tänu. meil on tõesti aega väga vähe, meil on veel kaks kõnelejat ära kuulata. ja sõnasoovijaid on palju, kuid kahjuks äh, te sõna ei saa, sest me peame lõpetama. härra esimees ütleb, et tõlkide pärast peavad tuleb lõpetada, nad on kolm ja pool tundi tööd teinud, ka nemad tahavad süüa ja puhata. ma annaksin järgmisele proua Tamara Vontale sõna, kuid äh, lühidalt üheks minutiks, sellepärast et siis me peame edasi minema järgmise asja juurde, proua Vonta, üks minut. želim predstaviti äh, en primer dobre prakse relativno dobre prakse in to bom storila mina tahan teile tuua näite päris hea kogemuse kohta ja see ei võta kohe kindlasti kolm minutit aega. Sloveenia oli kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembris eh, nendest eh, liikmesriikide, kus eh, oli naiste osakaal parlamendis väga väike, nimelt kolmteist protsenti, kaksteist inimest kokku. nüüd on meil üle kolmekümne protsendi naisi parlamendis ja tegelikult on meil äh, Sloveenias tegemist ajaloolise hetkega. kunagi varem pole nii palju naisi olnud äh, parlamendis. põhjus on ka selles, et äh, parteid otsustasid, et naised tuleb valimisnimekirjadesse panna. ja meil on, meie võiduparteil äh, oli kõige rohkem naisi valimisnimekirjas. seepärast äh, te võite siin nüüd küsida, et miks meil on komisjonis ainult naised põhjus ei ole nii positiivne, kui võiks arvata, sellepärast et on valdkondi, mis puudutavad nii mehi kui naisi. ja Sloveenia parlamendis oli meil halb kogemus, meil oli kõigest üks minister, see oli naisterahvas ja ta oli portfellita ja minu jaoks oli tegemist täiesti vastuvõetamatu olukorraga. samamoodi on meil probleeme ka palgalõhedega erinevused Sloveenias on väiksemad kui äh, Euroopa Liidu kesk, Euroopa Liidus keskmiselt. Äh, neli koma neli protsenti oli see viimane näitaja, kuid on näha, et äh, kriis siiski sööb ära selle hea näitaja. ja nüüd annaksin sõna proua Egimen Bahahisele härra Higiman Bahahis jälle Türgist. Had... suur aitäh ähm, äh, mul oli äh, hea meel Edith Bauerit ja tema komisjoni võõrustada Türgis möödunud nädalal ja mul on väga hea meel olla siin Brüsselis. Äh, Margaret Thatcher, raudne leedi, ütles kord, et kui poliitikas tahetakse midagi öelda, tuleb paluda seda öelda mehel, kui tahate midagi teha, siis tuleb paluda seda teha naisel ja ma tõesti näen, et naispoliitikud siin Euroopa Parlamendis on teinud väga head tööd ja on or organiseerinud selle ürituse, kus kõneldakse võrdsest palgast võrdse töö eest. kaheksas märts on ka Türgis äh, tähtpäev, aga see ei ole mitte ainukene päev, äh, kus me peame mõtlema meeste ja naiste võrdsusele. ma arvan, et me peame kolmsada kuuskümmend viis päeva aastas sellele mõtlema sellepärast et tegemist on põhilise inimõigusi puudutava küsimusega. mina olen Türgis erakonna liige, kus meil on üle kahe miljoni naisliikme. minu erakonna edu tuleb just nimelt naistest nii et, et ma tean isiklikust kogemustest, et kui suudetakse naised mobiliseerida, viiskümmend protsenti ühiskonnast mobiliseerida, siis see on kindel eduvalem naisõiguste edendamine Türgis on olnud äh, üheks oluliseks äh, nurgakiviks äh, Türgi Vabariigi asutamisest saadik tuhande üheksasaja kahekümnendal aastal ning valimisõigus on Türgi naistel olnud alates tuhande üheksasaja kolmekümnendatest aastatest, seega palju varem kui paljudes Euroopa riikides. esimese naisdiplomaadi nimetasime ametisse tuhande üheksasaja kolmekümne teisel aastal, aga meil on ka probleeme võrdse palga ja võrdse tööga ja tööga võrdse väärtuse eest mul on väga hea meel selle üle, et ma juhin ministeeriumit, kus on kõige rohkem naisi Türgis, viiskümmend kaheksa protsenti kõigist minu kolleegidest ministeeriumis on naised ning kuuskümmend viis protsenti äh, juhtivatest positsioonidest on naiste käes. ning äh, me jätkame sellise poliitika elluviimist vaatamata nendele raskustele, mis meil siin Türgis seoses liitumisläbirääkimistega on ma pean aga tunnistama, et Euroopa Liidu läbirää-, ka liitumise läbirääkimiste protsess, reformide protsess, mis on muutnud Türgi palju läbipaistvamaks ja demokraatlikumaks ning palju enesekindlamaks, on olnud protsess, mis puudutab ka Türgi naisi. mida rohkem reforme me ellu viime, seda paremaks muutub naiste olukord niisiis Euroopa Liidu reformide protsess Äh, äh, on midagi, mida Türgi valitsus ja Türgi koalitsioonierakonnad täiel määral toetavad ja see on loomulikult, äh, see, need reformid on parandanud naiste olukorda, naiste positsiooni poliitikas, ühiskonnaelus ja meie leiame, et mitte ühtegi traditsiooni ei saa kasutada vabandusena vägivalla kasutamiseks teise inimese vastu, eriti kui selle vägivalla ohvriks on naine tänasel väga olulisel päeval on äh, väga oluline seda meenutada. tegemist on väga olulise äh, teemaga kõikides riikides, sealhulgas ka äh, paljudes arenenud demokraatlikes riikides, Euroopa Liidu liikmesriikides. ma arvan, et me peame nende teemadega ühiselt tegutsema. ma ei, ma usun, et me ei tohiks äh, probleemid, probleeme taas, taandada usule või tsivilisatsioonile, tegemist on äh, ühise probleemiga, mis seisab kogu inim-, inimkonna ees. me peame kohtlema kõiki inimesi võrdselt, äh, eriti mis puudutab võrdset palka võrdse töö eest ja see on ka küsimus, mille me peame lahendama ühiselt. mul on hea meel, et viimase üheksa ja poole aasta ja jooksul minu riik peaminister Erdogani juhtimisel on selles vallas väga palju ära teinud ma leian, et tööjõud vajab, tööturg vajab naisi ning me peame selle eesmärgi nimel töötama ning eh, me peame eh, silmas pidama ka seda, et me kõik peame tegutsema käsikäes, nii et aitäh. Thank you. Thank you very much for uh... aitäh selle sõnavõtu eest Äh, proua Poskurt tahab esitada ka ühe lühikese küsimuse, palun uh,. Yes uh,, nice to have a minister. jah, väga tore, et kandidaat äh, riigiminister on sellisel äh, üritusel, see näitab, et naisõigused on läbirääkimistel olulisel küsimusel. mina olen raportöör naisõiguste teemal Türgis, tervitan ministrit ja tahaksin teda tänada äh, Äh, uue seaduse eest, mis puudutab äh, võitlust naistevastase vägivallaga, mida praegu just nimelt Türgi parlamendis arutatakse. nulltolerantsi poliitika naistevastase vägivalla vastu on midagi, mida on väga vaja ja miks ma seda ütlen, selleks, et lahendada selliseid probleeme nagu sugudevaheline palgalõhe, on meil vaja ka turvalist keskkonda naiste jaoks, meil on head haridussüsteemi, head tööturgu. niisiis Äh, naiste osalus tööturus, tööturul Türgis kasvab, see on nüüd kolmkümmend protsenti, ma arvan, et äh, eesmärgid tuleks seada veelgi kõrgemale. Äh, näiteks sinna, kus meil nad on Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegias ja võib-olla minister jagaks meiega mõtteid sellel teemal, mida Türgis on tehtud selleks, et suurendada naiste osalust tööturul selleks, et äh, see oleks äh, äh, kooskõlas kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ning meine, minu teine küsimus puudutab läbirääkimist peatüki üheksateist osas, mis käsitleb samuti soolist võrdõiguslikkust. kas te usute, et selle peatüki avamine on lähedal? minu arvates oleks väga oluline, et see peatükk avatakse ja oluline on avada ka peatükk kakskümmend kolm, mis käsitleb põhiõigusi ning eriti naiste põhiõigusi, aitäh! palun, minister! tahaksin tänada proua Poskurtit äh, nende küsimuste eest ja ka selle väga olulise raporti eest, äh, mis äh, meid kindlasti juhendab ja aitab meil lahendada mõningaid praegusi probleeme ja vältida tulevasi probleeme. vastuseks küsimusele kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks oli Äh, Türgis äh, töö, töö, naist, naist, vähemalt kaheksa miljonit naist, kes äh, töötasid kahe tuhande neljandal aastal, oli siis naiste tööhõive määr kakskümmend kolm koma kolm protsenti, aga kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks oli see kahekümne kaheksa koma kolme protsendi peal. ja kahe tuhande ja meie eesmärk on tegelikult aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm, sest see on kaasaegse Türgi Vabariigi äh, sajas aastapäev ja me tahame saavutada siin kolmekümne viie protsendi määra aga näiteks minu ministeeriumis see on juba viiskümmend kaheksa protsenti. viimase üheksa aasta jooksul me oleme astunud palju samme selleks, et Euroopa Liidu õigustikku üle võtta ka nais, naisküsimustes. me oleme käsitlenud näiteks äh, võrdset palka võrdse töö eest, samuti naiste osaluse suurendamist poliitikas. Türgi parlamendis meil on praegu äh, rohkem naisi kui Türgi ajaloos kunagi varem neid seal on olnud kas sellest piisab, ma ei usu, äh, me peame jätkama seni, kuni me viiekümne protsendi piiri saavutame, aga proua äh, Poskur teab, et meie erakond on äh, pühendunud sellise eesmärgi saavutamisele. mis puudutab peatüki üheksateist, siis Türgi on siiamaani avanud ühe, kolmteist kahekümne üheksast pead, kahekümne kolmest peatükist Äh, kahjuks on seitseteist nendest peatükkidest blokeeritud poliitilistel põhjustel, kas liikmesriikide poolt või nõukogu poolt, nii et, et kolm peatükki on veel, mille üks puudutab äh, tööhõivepoliitikat, peatükk üheksateist, selles osas äh, leppisime hiljuti kokku, me hiljuti leppisime kokku siis töö, tööseadusandluse eelnõu osas äh, ning me oleme selle äh, seaduseelnõu parlamendile esitanud, me loodame, et äh, selle seaduse vastuvõtmisest piisab, et komisjon paluks liikmesriike äh, avada siis peatükk üheksateist, selleks on aga vaja kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi ühehäälset otsust me loodame, et Euroopa Parlamendi saadikud, ähm, kes äh, esindavad Euroopa südametunnistust, ähm, avaldavad survet liikmesriikidele, et äh, tõesti lõpeks äh, peatükkide blokeerimise mäng ning et läbirääkimised Türgiga saaksid jätkuda, sest see on oluline ka Türgi naistele. aitäh ning nüüd läheme siis meie tänase paneeli viimase sõnavõtja juurde niisiis annan nüüd sõna äh, oma kolleegile Naisõiguste Komisjonist proua Edith Bauerile. tema on raportöör siis äh, raporti osas, mis puudutab äh, meeste ja naiste võrdse palga põhimõtte rakendamist. niisiis, proua Bauer, teil on sõna. aitäh, daamid ja härrad, lugupeetud minister, kallid külalised ma peaksin meie tänase arutelu kokku võtma ja ma arvan, et me saame äh, kõik nõustuda selles et osas, et see naiste ja meeste vaheline palgalõhe tuleb kaotada. küsimus on selles, kuidas. kui ma oma raportit hakkasin koostama, siis äh, ma siin tuginesin kümme noore Euroopa Parlamendi naissaadiku algatusele, kes saatsid kirja parlamendi presidendile kaheksandal märtsil kahe tuhande kümnendal aastal. Nad palusid eh, seadusloomealast algatust teemal võrdne palk võrdse töö eest vastavalt kodukorra reeglile nelikümmend kaks mis ütleb, et parlament võib paluda, et komisjon esindaks uusi õigusloome ettepanekuid või parandaks olemasolevaid õigusakte ning et saab kehtestada ka tähtaja sellise ettepaneku elluviimiseks. meie lähtume nüüd artiklist sada viiskümmend seitse Euroopa Liidu toimimise lepingus ja nagu siin juba mainiti arutelude käigus, meil on olemas ka kahe tuhande kuuenda aasta direktiiv, mis puudutab äh, võrdsete võimaluste ja võrdse, meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamist tööõiguse osas, tegemist on direktiivi ümbersõnastamisega, see jõustus ja asendas siis vanema direktiivi, mis pärines tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendast aastast ja käsitles siis äh, liikmesriikide õigus, seaduste lähendamist, mis puudutasid siis äh, võrdset palka meestele ja naistele. see ümbersõnastatud äh, direktiiv on jõus ning ülevõtmise tähtaeg oli kaks tuhat kaheksa on juriidilised eksperdid seisukohal, et ainult äh, väga väikesed muudatused on äh, liikmesriikide õigusaktidesse sisse viidud ning ei ole tegelikult mingeid sanktsioone nende tööandjate vastu, kes rikuvad seda võrdse palga põhimõtet. Äh, seega edusammud on olnud väga aeglased, kuusteist koma neli protsenti on praegu palgalõhe, nagu siin täna korduvalt on mainitud üks koma üheksa protsenti on see äh, Poolas ning äh, selles mõttes oli tõesti huvitav kuulata Poola kolleegide äh, sõnu, kes siin rääkisid peaaegu kahekümnekordsest kõrgemast palgalõhest, kui Eurostati andmetest välja tuleb. siin räägiti kakskümmend, kahekümne viiest koma viiest protsendist näiteks Tšehhi Vabariigis ja Austrias Äh, vaatamata sellele, et meil on olemas seadused äh, juba üle neljakümne aasta, mis nõuavad võrdset palka võrdse töö eest, ähm, on olukord endiselt keeruline. samuti tahaksin mainida seda, et äh, need andmed on esialgsed, sest et siin ei ole sees Kreekat ja Eestit, aga me oleme kuulnud, et Kreekas see on kuskil kakskümmend protsenti ning eile meie kolleeg teatas, et Eestis on see palgalõhe isegi kolmkümmend protsenti, nii et, et äh, tõenäoliselt äh, see üldine arv kasvab veelgi niisiis, kuigi meil on olemas seadused, äh, näib, et need ei ole eriti tõhusad, seadused iseenesest loomulikult ei lahenda probleemi. kogemused näitavad, et et äh, seadusi saab siiski parandada ja neid saab kindlasti paremini jõustada. Äh, sugudevaheline palgaerinevus on äh, väga keeruline küsimus, selle põhjused on väga mitmed, sealhulgas otsene ja kaudne diskrimineerimine, aga siin mängivad oma rolli ka sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid, näiteks ametite segregatsioon tööturul, naiste töö alaväärtustamine, tasakaal eraelu, tööelu vahel, stereotüübid näiteks äh, hariduskäigu valik, äh, karjäärivalik. mulle näib, et väga oluline on silmas pidada seda, et väga paljud nendest erinevustest on jäänud selgitamata. Äh, neid statistika näitab, et see palgalõhe inim-, vanusega kasvab ning äh, väga äh, hämmastav on see, et see sooline palgalõhe äh, süveneb eriti just pärast esimese lapse sünnitamist naiste osas. ning seega, kuna põhjuseid on niivõrd palju, siis peab reaktsioon olema, ka arvestama väga paljude põhjustega, me peame kasutama nii seadusandlikke kui mitteseadusandlikke meetmeid ning minu raporti eesmärk on, ja seda raportit me arutame mitte ainult Naisõiguste Komisjonis, vaid ka siis täiskogul, mina tahaksin oma raportis siis pöörata tähelepanu nendele õigusloome valdkondadele, kus asju saab parandada komisjonil on kohustus vastavalt artiklile kolmkümmend kaks ümber sõnastatud direktiivist vaadata seda direktiivi läbi ning kui äh, see vajalik on, siis pakkuda välja muudatusi, ettepanekuid viieteistkümnendaks veebruariks aastast kaks tuhat kolmteist ja seega me kutsume komisjoni üles tegelema selle naiste diskrimineerimisega palgavallas ning muuta siis äh, seadused tõhusamaks Ähm, olukorda tahab parandamist ühe, üheksas valdkonnas. Äh, kõigepealt definitsioon, definitsioon äh, ei tohi hõlmata ainult tunnitasu, äh, vaid see peab arvestama siis nii brutotunnitasuga kui netotunnitasuga ning nagu te, nagu te juba nägite, meil ei ole veel usaldusväärseid statistilisi andmeid ning äh, juhiksin tähelepanu veel ühele küsimusele. Äh, kohustuslikud palgaauditid, mis meie arvates on äärmiselt vajalikud äh, ettevõtetes kus, kus vähemalt kümme protsenti töötajatest on naised ning ettevõtetes, kus on vähemalt sada töötajat, sellepärast et väga tihti palgapoliitika äh, pannakse paika kuskil tagatubades äh,. samuti äh, siin räägiti täna juba töökohtade klassifitseerimisest äh,. et sellest, milline on võrdse väärtusega töö mulle tundub, et äh, see on ka üks küsimus, ähm, millele meil ei ole praegu veel ammendavat vastust. veel üks küsimus, mida siin täna samuti mainiti äh,, äh juriidiliste vahendite kasutamine äh, kohtu poole pöördumine, me tahaks, tahaksime, et oleks võimalik tõesti kehtestada sanktsioone, kui seda võrdse palga põhimõtet rikutakse ning pöörduda sellistel juhtumitel ka kohtusse. me oleme samuti seisukohal, et sotsiaalne dialoog vajab tugevdamist, sellepärast et ametiühingute Äh, ülesanded äh, selles valdkonnas äh, on, on kahtlasti väga tugevad. nüüd teadlikkuse tõstmine on samuti äärmiselt oluline. soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine, info ja suuniste levitamine Äh, infotehnoloogia kasutamine, äh, selliste probleemide lahendamine, äh, kollektiivlepingud ning loomulikult ei taha me tekitada täiendavat bürokraatiat Äh, majandusele, aga mõningates liikmesriikides äh, neid meetodid kasutatakse äh, riigihangete puhul ja miks mitte kasutada seda nii kogu Euroopa Liidus. loomulikult me oleme teadlikud sellest, et, et seadustega ei ole võimalik kõiki probleeme lahendada ning ainult terviklik ja mitmetasandiline lähenemine võib äh, aidata meil siis sellele palgalõhele lõpu teha, aga sellesse protsessi peame me kõik andma oma panuse, aitäh! Now... suur tänu ja nüüd ma lõpetan selle istungi, teen selle lühidalt ja rootsi keeles, ütleb kõneleja meie arutelu täna on olnud pikk, aga äärmiselt huvitav. hommikupoolik on olnud meeliköitev ja pakkunud mõtlemisainet. ma tahaksin tänada kõiki osalejaid, kõiki eksperte, kes meiega liitusid, ma tahaksin tänada kõiki, kes osalesid paneelide töös ja kõiki meie kuulajaid. võrdõiguslikkus on küsimus, mis on tähtis väga paljude inimeste jaoks. ma pidin täna teid katkestama, piirama teie kõneaega, ma vabandan selle eest. see on kahetsusväärne, jah, aga ma arvan, et võib-olla võiksime sellele vaadata ka positiivsest aspektist, nimelt nii palju inimesi soovis sõna, seega on teema ilmselt tõesti väga huvitav ja kõik ei olegi jõudnud me ära öelda, mis me oleme tahtnud öelda kolme ja poole tunni jooksul, nii et äh, minu meelest see on teretulnud. me oleme rääkinud täna diskrimineerimisest tööturul ja siin on olukorra parandamiseks ikka veel väga palju teha. Agneta Stark ütles, et ei, ei piisa ainult ilusatest sõnadest, vaid meil on vaja konkreetseid samme astuda, me peame vaatama ka teistele sektoritele, mitte ainult tööturule näiteks äh, sootskindlust, sotsiaalkindlustus ja kindlustusskeemid laiemalt. hiljuti küsiti minu käest, et mis on see kõige olulisem faktor, millega palgavahet äh, vähendada. tegelikult väga raske on sellele ühe sõnaga vastata või ühte faktorit leida. aga kui ma peaksin praegu ühe faktori välja tooma, mis minu meelest pikaajaliselt äh, võib-olla kujuneb kõige olulisemaks küsimuseks, on see, et mehed ja naised peavad äh, vanemapuhkust jagama palju rohkem. see viiks tohutute äh, edasiminekuteni, sest me ju teame, et äh, naised on need, kes teevad tasustamata tööst ära lõviosa. ja see tähendab seda, et tööandjad ei võtagi naisi tööle, nad pigem eelistavad mehi. sest nad arvavad, et naised lähevad kohe sünnituspuhkusele, nii et minu meelest on see kõige olulisem faktor. mul on väga hea meel selle üle, et meil oli täna võimalus rääkida nendest asjadest ja et nii palju inimesi tuli meile külla. suur tänu teile kõigile, kõiki, kes osalesid. ja härra esimees on väga lahke ja tänab ka oma tõlkemeeskonda. suur tänu, et andsite meile võimaluse suhelda omavahel. ja veelgi enam ma tahan tervitada siin Bahreini delegatsiooni, kes meie arutelusid kuulasid. mul on väga hea meel, et Bahreini delegatsioonil oli täna võimalus meiega osaleda. suur tänu, et tulite ja ma loodan, et see on olnud teile kõigile kasulik. ja lõpetuseks tuletaksin teile meelde, et äh, Euroopa Parlamendi liikmete ja siseriiklike parlamendi liikmete jaoks äh, toimub kohe praegu siinsamas majas teisel korrusel äh, väike kokteilvastuvõtt. Äh, tere tulemast ja, ja suur tänu, et osalesite!